okei okay., welcome everybody. tere hommikust ja tere tulemast kõigile. alustame nüüd oma koosolekuga, sellepärast et on ka mõningad esimehepoolsed teadaanded. esiteks siis päevakorra kinnitamine. tundub, et keegi selle vastu ei ole ja sel juhul on päevakord kinnitatud. nüüd siis juhataja teadaanded. esiteks triloogi kohta kolmas triloog leidis aset kuueteistkümnendal novembril Strasbourgis, äh, toimus tubli edasiminek ja äh, arutati ka kõiki neid tähtaegu, mis tuleb äh, paika panna, arutati läbi nii, et arutamata on veel vaid mõned küsimused ja kaks avaldust, ühelt poolt siis nii et parlament peab kõigepealt need avaldused ka läbi vaatama ja nüüd lõpetuseks äh, viimane triloogi koosolek peaks toimuma ja siis peaks kõik lahendatama ja me loodame selle korraldada kahekümne üheksandal novembril. ja nüüd hoiuste tagamise skeemid, kolmes triloog leidis aset viieteistkümnendal novembril Strasbourgis, nõukogu astus esimesed sammud kompromissi suunas parlamendiga ja nendega olime ka nõus ja läbirääkimised ilmselt kestavad ka edasi, otsustati ühtlasi ka äh, ka alustada arutelusid tehnilistes küsimustes. Euroopa Parlamendi delegatsioon arutas mõningad tehnilised küsimustest läbi, andis oma seisukohad teada nõukogule ja korraldatakse järgmisi tehnilisi ja poliitilist laadi koosolekuid. nüüd MIFidest ähm, parlamendi liikmetele andis raportöör teada, et alustas konsultatsiooniprotsessiga selleks, et äh, MIFID-i läbivaatamisega tegeleda ja on esitatud, saadetud laiali ka küsimustik, mis on Econi internetileheküljel ja seal on kirjas ka variraportööride seisukohad ja palun kõikidel parlamendisaadikutel äh, saata oma vastused ja mitte ainult Econi liikmeid, vaid kõik ja seda äh, tuleb siis teha kolmeteistkümnendaks jaanuariks ja vastused saata palun sekretäriaati. ja vastused siis äh, antakse edasi kõikidele nendele parlamendisaadikutele, kes MIFID-i läbivaatamisega tegelevad ja äh, võib-olla need ka avalikustatakse. viieteist, viiendal detsembril leiab aset järgmine sellealane koosolek ja praegu töötame välja koosolekul osalejate nimekirja ja niipea, kui see teada on, siis saadame selle ka teile laiali. tahan teile ühtlasi teada anda ka sellest, et teisipäeval, kahekümne üheksandal novembril pärastlõunane koosolek äh, tühistatakse, ja arutame seal planeeritud küsimusi samal hommikul ja päevakorra projekt jagatakse teile peagi laiali. ja ma loodan, et see siis tähendab, et pärastlõunal võivad toimuda triloogi koosolekud, sest et inimesed on selleks täiesti saadaval ja olemas, nii et üritame siis kõik graafikusse panna, nii palju kui see võimalik on. nii palju siis juhataja teadaannetest ja nüüd äh, tahaksin siin tervitada volinik Joaquin Almuniat. nüüd toimub arvamuste vahetus konkurents, konkurentsipoliitika teemal. arutasime seda viimast korda teiega kahekümne ühe, kahekümne teisel septembril ja ootame veel eh, täpselt kuupäevaga järgmiseks aastaks, aga nüüd siis annaksin volinikule sõna selleks, et eh, ta annaks meile teada arengutest konkurentsipoliitika valdkonnas. suur aitäh! proua esimees. teen teile lühikese ülevaate konkurentsipoliitikast äh, ja ka konkurentsipoliitika tööprogrammist kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ja loomulikult küsimuste-vastuste vooru jooksul olen valmis tegema erinevaid kommentaare ja jagama teiega igasugust infot konkurentsipoliitika teemadel. kui nii minul kui minu komisjoni kolleegidel paluti tulla välja algatustega komisjoni tööprogrammi osas järgmiseks aastaks, siis ma äh, uskusin, et kõik need ettepanekud, mis me kiidame selles poliitikavaldkonnas heaks järgmise kaheteist kuu jooksul, peaksid parandama äh, Euroopa Liidu võimalusi taastada jätkusuutlik majanduskasv. konkurentsipoliitika on väga oluline ühtse turu avatuse säilitamise vaatenurgast, et see turg oleks äh, tõketeta, et äh, konkurents põhineks konkureerivate äh, firmade võimetel ja mitte turu moonutustel. ja praegustel rasketel aegadel on konkurentsipoliitika võtmevahendiks selleks, et äh, veelgi süvendada ühtset turgu. ühtlasi peaks olema see instrument, mis võimaldab meil suurendada oma konkurentsivõimet ja majanduskasvu ja ühtlasi, mis aitab meil võimaldada meie ettevõtetele, eriti VKE-del, teha mastaabisääste ning pakkuda neile uusi ärivõimalusi. praegusel kriisihetkel on konkurentsipoliitika just nimelt kõige suuremaks hoovaks ettevõtetele, see suurendab rahvusvahelist kompetents, konkurentsi ja ühtlasi ka edendab innovatsiooni. loomulikult teie teate seda hästi, sellepärast et teie töökoormus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud Äh, nimelt on meil vaja ju ka regulatiivseid meetmeid, meetmeid. konkurentsipoliitika on aga sama tähtis kui regulatiivne töö, sest et see äh, tekitab olukorra, kus ei olegi vaja sanktsioone teha ja mis takistab firmadel kasutamast nii-öelda tagaust. me peame jääga, jääma väga tähelepanelikuks äh, siseturu osas ja erinevate protektsionistlike meetmete osas. tõkked ja protektsionistlikud meetmed on ju ähm, või neid kiputakse kasutama just nimelt äh, praegusel majanduskasvu kahanemise ajal. nüüd praegustes rasketes oludes peame me keskenduma põhilistele sektoritele, kus tarbijate ja ettevõtjate huvid võivad põrkuda. nüüd kaks peamist algatust, millega mul on plaanis välja tulla ja mida siis, mis on suunatud nii parlamendile kui ka minu komisjoni kolleegidele, puudutab kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, tegemist on riigiabi teemaga ja õigusloomelise ettepanekuga konkurentsipoliitika ellu rakendamise suhtes erasektoris. tahaksin tänada parlamenti ja eriti teie komisjoni konstruktiivse dialoogi eest maja, majanduslikku üldhuvi pakkuvate teenuste teemalise läbirääkimiste eest ja volinike kolleegium siis järgmisel kuul kiidab selle reformipaketi heaks. nii et see reformipaketiga on jõutud nüüd viimasesse faasi. võtsin arvesse paljusid märkusi, mis tehti ka avalikus konsultatsiooniprotsessis, pöörasin öö, suurt tähelepanu öö, Simoni raportile ning selle teemal toimunud aruteludele olen endiselt valmis mõningaid aspekte meie esialgses ettepanekus veel muutma. kindlasti tuleb ettepanekust äh, veel täpsustada näiteks minimisreegli osas ja ka lävendite osas, nii tea-, nii teavitamise osas kui ka minimisreegli osas ja arvestan loomulikult kõikide minuni jõudnud märkustega. olen täiesti nõus parlamendi raportiga selle kohta, et on vaja siin hõlmata rohkem eh, sotsiaalvaldkonna teenuseid kui eelmises paketis. ja et siin kindlasti on tähtis ka see erand teavitamisreeglist. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta reform, mis on siis üks kahest algatusest, mida tahan teiega täna arendada, on siis äh, see, mille osas tahan arutada teiega ka riigiabi küsimusi. järgmisel aastal tulen välja laia algatusega, mis äh, räägiks ka riigiabi panusest majanduskasvu ja eh, eelarve konsolideerimismeetmeid arvestab see samuti, mida mitmetes liikmesriikides on ellu rakendatud, nii et tahan siis arut-, alustada arutelu selle teemal, et kuidas võiks riigi abi paremini panustada meie majanduskasvu, kuidas see suurendab meie konkurentsivõimet ja samal ajal arvestades vajadusega äh, et peame olema rangemad riigiabi üle kontrolli eh, teo, teostamisel, kui see riigiabi eh, mõjutab eelarve konsolideerimist, mis on ju teema, mis pakub suurt huvi kõikidele liikmesriikidele järgmistel aastatel. ja reformipaketis tahaksin ma riigiabi üle kontrolli teostamise muuta tõhusamaks ja lihtsamaks. loomulikult on meil veel võimalusi seda väga laia algatust arutada. alati üritan teile pakkuda ka võimalikult laiapõhjalist dialoogi ja tahaksin väga teie arvamust selles teemas minu osa minu pädevusest konkurentsivolikuna vo,, volinikuna just nimelt võimaldabki mul siin rääkida riigiabist. nüüd see teine initsiatiiv kaheteistkümnendaks aastaks, mis räägib füüsiliste isikuste ning eraettevõtete õigusest saada kompensatsiooni, juhul kui on äh, rikutud konkurentsireegleid. kindlasti üritan täpsustada nii konkurentsipoliitika era- ning avalik-õiguslike aspektide vahelisi seoseid. Flaidereri kohtuasi, mis on siis kõige hiljutisem selleteemaline kohtuasi Euroopa kohtust, näitab, et Euroopa äh, õiguses on vaja kaitsta meie endi programme, aga samal ajal siis pakkuda ka sobivat kompensatsiooni, kui on tekitatud kahju. nii et tuleb leida tasakaal nende kahe aspekti vahel. nagu te väga hästi teate, konkurentsipoliitika ellurakendamise eraõiguslik aspekt on seotud otseselt ka äh, teiste teemadega toimus ka avalik konsultatsiooniprotsess ähm, eelmisel kuul ja on ju täiesti selge, et kui nüüd on siin äh, mingisuguseid kollektiivseid kohtuasju selles küsimuses, siis äh, on see otseselt seotud ka meie horisontaalse lähenemisega. Very specific topics referring to estate aids uh, will also be uh, decided uh, et äh, see küsimus otsustatakse samuti järgmistel kuudel, veel enne selle aasta lõppu võtame vastu otsuse pikendada järgmiseks aastaks erikriisi reegleid äh, riigiabi osas, mis on suunatud äh, finantssektorile, nagu te teate, minu algne idee oli lõpetada selle aastaga see erirežiim, kuid kuna turgude seisukord ei ole praegu piisavalt hea selleks, et see režiim lõpetada, siis see pikendatakse järgmisse aastasse kuni selle hetkeni, kui tingimused turul normaliseeruvad. ja sellega siis riigi tagatisi hoitakse praegusel tasemel, arvestades äh, viimase kolme aasta riske sellest hetkest, kui esimene otsus selles vallas vastu võeti. ja me selgitame samuti, millistel tingimustel riigi abi finantsasutustele on võimalik nii nagu otsustasid komisjon ja nõukogu nende uute äh, sihtmärkide osas, ka, ka pankade kapitaliseerimise osas. nii et põhimõtteliselt räägime me siin erakapitali süstidest, kuid juhtudel, kui erakapital ei ole äh, kättesaadav, siis on võimalik sekkuda ka äh, riigi kapitaliga ja maksumaksjate raha mida siis suunatakse finantsasutustesse, see peaks olema piisavalt äh, äh, tulusalt suunatud ja sellel hetkel, kui turutingimused seda võimaldavad, toome uuesti sisse normaalse režiimi. ja samas vaimus oktoobrikuus järgmisel aastal kavatseme võtame uue päästetingimuste paketi vastu finantsasutuste osas. nüüd, mis puudutab äh, horisontaalseid või sektoripõhiseid juhiseid, mm, plaanime uued vastu, uued reeglid vastu võtta lennunduse sektoris kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal see puudutab siis nii lennufirmade kui ka lennujaamade inf-, eh, investeeringute, investeeringuid, samuti eh, merevaldkonda. me uuendame juhis, eh, juhiseid ka lairiba internetiühenduste osas, mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke kahe tuhande kolmeteistkümnendaks äh, aastaks ka regionaalabi ning samuti teadusuuringute abijuhiseid soovime äh, kaasajastada. plaanime ka teatiste äh, riigiabi ning tagatiste osas. ja ka kinoteatis on ette nähtud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimeses äh, semestris äh, samuti tuleme välja uute juhistega riigi abi osas äh, energiasektoris ja mm, süsinikdioksiidi heitmete vähendamiseks tegemist on fossiilkütuste, fossiilkütust kasutavate sektoritega ja sellistel juhtudel riigiabi andmisel võetakse äh, arvesse seda, kuivõrd äh, see süsiniku heitmed äh, liiguvad teistesse riikidesse ja peame arvestama ka seda, et hüvitised ei saa olla niivõrd kõrged, et ähm, ettevõtjad ei loobuks äh, selle uue ETS-süsteemi kasutamisest. nii et see on esimene kord, kui tuleme välja juhistega selles konkreetses valdkonnas äh, ja on alanud juba konsultatsioonid liikmesriikide ning avalikkusega ja loodame siis sellega välja tulla enne esimest äh, trimestrit kaks tuhat kaksteist. Ähm. aitäh. nüüd äh, küsimused. Äh, Simon. Uh, Mr. Chuntis. Anybody else? Uh, Ramon. Okay, right, we've got a long list here um.... pikk nimekiri kõnelejatest. meil on uh, tund aega, püüame teha ükshaaval, palun püüdke lühidalt küsida, et uh, siis uh, saaks volinik ka asjakohaselt vastata. nii et äh, palun püüdke ka ennast distsiplineerida. Antolin, suur tänu, proua esimees, suur aitäh ka härra volinikule ja komisjoni asepresidendile sissejuhatuse eest. nüüd järgmise aasta jaoks on olemas ju terve ettepanekute pakett ja kindlasti teie lähenemine, tuginedes jätkusuutlikule majanduskasvule, on sobiv, aga tahaksin võib-olla veidi rohkem infot teatavate küsimuste osas. näiteks, mis puudutab kriisimeetmeid, hüvitisi, nendest on räägitud erinevates meediakanalites on räägitud ka sissetulekutest, näiteks mida makstakse juhtivatele isikutele asutustes, ka nendes asutustes, mis on saanud riigi abi, nii et sellele tuleks pöörata suuremat tähelepanu. teiseks tahaksin teada, et kuidas, millise hinnangu annate te teile krediidi olukorrale Euroopa Liidus ja milliseid meetmeid võtta selleks, et kriisist väljuda. nüüd reitinguagentuurid. hetkel on Euroopa Komisjoni algatus, algatus juba tehtud, hiljuti lekkis info, mis oli vale, räägiti Prantsusmaa reitingu alandamisest aga põhimõtteline küsimus on siin see, et kas nüüd selle teema reeglid lähevad kokku konkurentsireeglitega, kui on tegemist väga delikaatse informatsiooniga ja lõppkokkuvõttes see võib ju mõjutada ka seda, kuidas turud toimivad ja edasi nüüd laevaehitussektor, uus raamistik laevaehitussektori osas, et kas selles osas on ka tead konkreetne ettepanek? proua esimees ütles mulle, et ma pean rääkima lühidalt loomulikult ma tahan Antolinile vastata. nii et teen siis seda niimoodi Telegrami vormis. nüüd, mis puudutab äh, sissetuleku, lisasissetulekut või äh, pangatöötajatele, pangajuhtidele meil on võimalik riigiabi vormis, riigiabi raames siis öelda, et millistel tingimustel selliseid töötasusid saab maksta ja mitte, nii et kui pakutakse mingisugust riigiabi ühele pangale, kui äh, antakse toetust äh, pangaasutusele riigi poolt, siis on võimalik ka piirata dividendide väljamaksmist sealses, selles pangas, on võimalik piirata ka näiteks piirata seda, et makstakse välja sissetulekuid, mis tulevad võlakirjadest või aktsiatest, mis on siis töötajate käsutuses. aga seaduslikult me ei saa keelata mingit konkreetset sissetuleku maksmissüsteemi ühes konkreetses pangas Michel Barnier, kes tuleb vist täna pärastlõunal, töötab välja ettepanekut, mis võimaldaks võimuorganitel nii et need oleks siis järelevalveasutused ja mitte riik, keelata täiesti sellised süsteemid. ja nüüd, kui meie ju kontrollime seda, et mida rahaga teha, kui ei anna riik aga, kes seda abi annab konkreetsele pangale, saab panna paika ka tingimused. Ühendkuningriigi puhul näiteks äh, kehtestati reegel, mille kohaselt viiskümmend protsenti sellistest äh, boonustest tulevast sissetulekust äh, tuleb maksta maksudeks. nüüd krediit. riigi eesmärgiks, kui ta annab riigi abi, on ju see, et see, kellele riigi abi antakse, ikkagi võimalikult ruttu suudaks täita oma kohustusi, ehk siis äh, rahastada majandust. meie ei saa öelda, kas äh, riigi abi nüüd sobib kokku äh, krediidivoolu säilitamise eesmärgiga me oleme ju näinud, et teatud juhtudel võivad tekkida suured raskused konkreetsete kokkulepete ellurakendamisega. nüüd see kokkulepe, millele jõu-, milleni jõuti nõukogus ja ECOFINis hiljuti finantsasutuste rekapitaliseerimise osas teatud juhtudel siis erasektori vahenditega ja kui seda ei ole võimalik teha, siis turgudel toetudes riigi rahalistele vahenditele. eesmärgiks on ju äh, ikkagi see, et need finantsasutused saaksid jätkata laenu andmist ja seega pakkuda rahavoogusid äh, reaalmajandusse. edasi on siis pangandusjärelevalveasutus see, kes mõõdab seda, et millises ulatuses konkreetne äh, rekapitaliseerimismeede läheb kokku äh, majanduse üldise rahastamise eesmärgiga. nii et ei saa nüüd äh, põhjendada, nendes asutustes ei ole võimalik ka põhjendada nende võlgade või vabandust, laenu andmise vähendamist ja sellega, millist abi neile on antud või mitte. ma olen vist juba mõnd-, mõnda korda sellest rääkinud nii sa-, siinsamas komisjonis kui ka mujal, nimelt siis reitinguagentuuridest. kui analüüsida neid sügavuti, siis tegemist ei ole tegelikult monopolide küsimusega. reitinguagentuuridega on probleeme, aga see ei puuduta seda. ja ettepanek, mille komisjon on teinud selles valdkonnas, just nimelt tegelebki huvide konfliktidega ja nii edasi meie arvates aga ei ole siin äh, monopolide küsimust. ja nüüd äh, see, et saadeti mingisugust äh, infot turgudele enne, kui see avalikustati kõikidele turuosalistele, see, mis juhtus siis Prantsusmaa puhul, on midagi, mis on seotud turu väärkasutamisega. tegemist ei ole konkurentsi küsimusega ega ka monopolidega, vaid pigem siis turu järelevalveasutuste teemaga. nüüd laevaehitussektor, nagu ma ütlesin, me töötame hetkel välja üldse mere merendussektori osas äh, uusi juhiseid ja seeläbi pöörame erilist tähelepanu ka laevaehitussektorile. loomulikult ma ei saa äh, praegu ette ära arvata, et mis saama hakkab. kui teile see teema huvi pakub, siis võin ma siia ka tagasi pöörduda ja sellest täpsemalt rääkida. nüüd laevaehitussektor ja süsiniku äh, heited, need on siis need ainukesed äh, valdkonnad ilmselt, kus on spetsiifilised juhised riigiabi osas. nii et ma tahan selle juurde ka jääda ja ma ei tahaks, et laevaehitussektor käiks horisontaalsete äh, juhiste alla näiteks restruktureerimise ja päästmismeetmete osas. loomulikult laevaehitussektoris on raskusi ja seal on tarvis spetsiifilisi juhiseid. Neid juhiseid rakendatakse aga ellu täpselt äh, samamoodi nagu ükskõik äh, millises teises sektoris, nimelt ei ole võimalik läbi nende meetmete hoida elus sektorit, mis tegelikult ei ole üldse enam eluvõimeline. nii et äh, me tahame jääda nende spetsiifiliste riigiabireeglite juurde selles sektoris, millised meetmed võimaldavad sellel sektoril säilitada konkurentsivõimet, edasi liikuda, innovaatiline olla ja nii edasi, aga samas kui lubada riigi raha kasutamist mingis konkreetses sektoris lõputult, siis see lihtsalt lükkab seda täiesti vältimatut põhjaminekut edasi nii et kunstlikult ei saa elus hoida ettevõtteid, mille juhul ei ole tegelikult ühtegi põhjust neid seal turul säilitada. hästi. meil on tund aega vähemalt kümme küsimust, see tähendab, et kuus minutit oleks inimese kohta, praegu oli kaksteist minutit läks aega. võtame siis kahe kaupa ja vaatame, kuidas saame edasi minna. Evari ja Sofi, palun. aitäh lugupeetud volinik, et <clears throat> minu küsimus on teemal ühtne põllumajanduspoliitika. et eh, ma mõistan, et loomulikult see eelkõige on teie kolleegi Siolase valdkond, aga kuna see valdkond on uh, uh, we, we haven't got any finish. Ah, well, we haven't into English, so we're, we're in trouble here um.... Okay, I try <laughs> et eh, kas nüüd on tõlge olemas? Now is okay? Right, now, now we're okay, so okay. I think you okay. can go as, as we were. Okay. et äh, lugupeetud volinik, minu küsimus puudutab ühtset põllumajanduspoliitikat, et äh, ma täiesti mõistan seda, et, äh, et see ei ole otseselt teie valdkond, aga kuna, kuna ühtne põllumajanduspoliitika hõlmab ikkagi enam kui nelikümmend protsenti ühtsest eelarvest ja sada protsenti haritavast maast, siis on põllumajanduspoliitika eh, perspektiiv eh, oluline teema ja komisjon on esitanud nüüd ka siis oma nägemuse 2014 2020 milline võiks põllumajanduspoliitika olla ja mind eh, teeb murelikuks seal üks nüanss see on üht põllumajandusotsetoetuste teema mille puhul on nähtud see on üleminekuperiood kus kõik liikmesriigid oleks Äh, vähemalt Euroopa Liidu keskmisel hektaritoetuse tasemel äh, tänasest saadik seitseteist aastat et kohutavalt pikk aeg üleminekuperioodiks ja ja selge et et äh, et mina näen siin tänasel juhul turumoonutust ühe majandusvaldkonna raames ma isegi ütleks niimoodi et kui me ei ole suutelised tegema no, nagu kiiremaid üleminekuperioode selles valdkonnas, on õigem isegi pigem ühtsete põllumajandustoetuste ärakaotamine Euroopa Liidus üleüldse ja nende suunamine näiteks kosmosevaldkonda, sest päike ja kuu ju paistavad kõikidele kahekümne seitsmele liikmesriikidele ühtemoodi. et mis on teie arvamus selles küsimuses? Uh, uh, võtame kaks küsimust sest me ei pidanud ajast kinni ja Sofi, palun. suur tänu, tere hommikust, härra volinik. mul on kaks lühikest küsimust. üks on äh, üldisema iseloomuga. Äh, mulle näib, et üldises debatis riigiabi kohtu äh, riigiabi vähendamine on jäänud tagaplaanile põhimõte on selles, et seda ei ole lubatud teha, aga samas on terve rida erandeid ja mulle näib, et me räägime lihtsalt riigiabi ümberjagamisest ja mitte riigiabi vähendamisest. nii et jah, võib-olla äh, äh, te nimetasite äh, Äh, algatusi, kuidas riigiabi hakkab äh, tulevikus äh, kasvule panustama, aga see ka moonutab konkurentsi. tegemist on avaliku sektori rahaga, mida kasutatakse eelarve ähm, kärbete ajal ja mulle tundub vahel, et Euroopa on sõltuvuses toetusrahadest ja seetõttu tahaksin ma arutleda pigem selle üle, kuidas toetusrahadest sõltuvust vähendada ja mitte toetusrahasid laiendada. ja teine küsimus on konkreetsem tänasel hetkel on minu koduriigi valitsus, Hollandi valitsus äh, arutamas seda, kuidas riigiabi mõjutab äh, sotsiaaleluasemete sektorit. eile õhtul seda arutati ja Hollandi debatt äh, vajab mingeid selgitusi ja kiiresti ja loodan, et saan teie käest äh,. mõningad osapooled väidavad, et misjon on äh, peale surunud kohustusliku lävendi äh, äh, sotsiaalmajade sektorile mm, Hollandis, ma arvan, et valitsus otsustab seda ja volinik ütleb, et kas jah või ei, on see reeglite kohane ja ma tahan seda praegu Hollandi avalikkusele selgitada. teine, samad osapooled väidavad, et õige pea mm, muutuvad riigiabi reeglid ja siis me võime teha Hollandis, ükskõik mis meile pähe tuleb. mina sellest midagi kuulnud ei ole täpsemalt, aga võib-olla ma olen lihtsalt halvasti informeeritud, nii et äh, aidake mind siinkohal hädast välja. ja lõpuks äh, tahaksin teada, et kui ma ei eksi, siis endiselt on äh, äri äh, ettevõtete poolt mm, elamumajandussektoris kaebus selle kohta, mis täpselt on ähm, äriettevõtlus äh, elamusektori valdkonnas ja mis on sotsiaaltegevused, aitäh! suur aitäh! mis puudutab äh, Ivari Padari küsimust, äh, minu hea sõbra küsimust, siis ma tõepoolest ei tea, kuidas sellele küsimusele vastata. mina ei ole üldse ÜPP ekspert, aga ma võin öelda, et äh, need otsused, mida äh, komisjon, äh, nõukogu või parlament võtavad vastu ÜPP maksete kohta, siis minu definitsioon kindlasti ei saa käia meie ühiste reeglite vastu, sellepärast et reeglid on ühised kõigile. nii et kõik maksed, mis baseeruvad otsustel, mida Euroopa Liidu institutsioonid on vastu võtnud, neid kunagi ei defineerita kui riigiabi, sellepärast et need tulevad Euroopa Liidu eelarvest, see ei ole riigiabi aga äh, mis puudutab küsimuste äh, sisukust, siis ma saan nende olulisusest aru, aga mina ei ole ekspert, nii et ma ei saa vastata, ma olen rohkem linnainimene ja mitte maainimene. mis puudutab riigiabi vähendamist või riigiabi suurendamist, siis see ei ole meie otsus, seda otsustavad liikmesriigid. Äh, on liikmesriike, kus antakse erinevates eelarvetes või programmides äh, rohkem riigiabi. Äh, kui see meie suunistega kokku ei lähe, siis <clears throat> iga kord, kui see nii on, siis me võtame äh, negatiivsed otsused, aga see ei ole meie otsus, see ei ole komisjoni otsus, millises osas riigiabi Äh, peaks suurendama või vähendama äh, igas üksikus liikmesriigis. Need peavad olema meie suunistega vastu, vastavuses või siis mitte. ja äh, vastavalt minimis reeglile siis võib ka defineerida mitteabi. aga minu küsimus on see, et arvestades, et me oleme praegu äh, ajal, mis Äh, mis puudutab eelarve konsolideerimist ja järgmiste aastate jooksul see jätkub, siis oluline on see, et me oleksime keskendunud rohkem sellele, kus äh, liikmesriikide äh, avalikke finantse ei raisataks. sellepärast, et see võib viia konkurentsimoonutusteni loomulikult loogika riigiabi kontrolli taga on see, et konkurentsi ei tohi moonutada. miks? kui see ei ole meie eesmärk, siis miks peaks komisjon üldse kontrollima riigiabi? täpselt sellepärast me peamegi seda tegema. sest eelarve äh, kärbete ajal ja ajal, mil meil on vaja kasvupotentsiaali suurendada peame me olema keskendunud äh, ja eesmärgipärasemad ning pühenduma sellele, et avaliku sektori allikaid kasutatakse võimalikult hästi valdkondades, kus riigiabi võiks suurendada potentsiaalset majanduskasvu ja et me oleksime kasinamad valdkondades, kus avaliku sektori allikad mitte ainult ei moonuta konkurentsi, vaid äh, eelarvekärbete ajal on raiskamine sulaselge ja need on minu põhimõtted ja selles valdkonnas äh, kui me hakkasime läbi viima äh, majandusanalüüsi riigiabi suunistes, ma arvan, et meie kontroll on tõhustunud, see ei ole mitte ainult keskendunud konkurentsimoonutuste vähendamisele, vaid äh, see on keskendunud ka sellele, et avaliku raha eest äh, ja riigiabi skeemidest saab kõige maksimaalsema tulemuse. see on minu ideoloogia ja ka komisjoni filosoofia sotsiaalmajad äh, nii era- kui avaliku sektori ja äh, parlamendiliikmetega kohtudes äh, on mulle jäänud mulje, et mina ei ole see poliitik, kes äh,, Hollandi poliitik vähemasti äh,, nii et äh, sellesse diskussiooni ma ei sekku, ma tean, et äh, see on väga oluline Hollandis, äh, see teema on Hollandi jaoks oluline, aga kindlasti ei ole see arutelu, kus osaleb komisjon. nagu te ütlesite, siis Hollandi valitsus ühel päeval otsustas teatud lävendi seada, et eristada, kes saab sotsiaalmajade uuest poliitikast kasu ja kes mitte Äh, pärast aastatepikkust diskussiooni, kui ma õigesti mäletan, siis seitse aastat kestis see diskussioon, äh, otsustati, et teatud tingimustel on vastavuse deklaratsioon paika pandud, et kas see lävend on mm, vastavalt meie kahe tuhande üheksanda aasta äh, otsusele, mm, kas, kas see ühtib meie kahe tuhande üheksanda aasta otsusega? aga kuidas komisjon saaks sekkuda sotsiaalmajade poliitikasse Hollandis, see on võimalik ainult juhul, kui Hollandi ametivõimud muudavad tänast raamistikku. see tähendab, et nad peavad teatama, kuna tänane raamistik on äh, heaks kiidetud kahe tuhande üheksanda aasta otsuse läbi, kui seda raamistikku muudetakse enne kui meile on teada antud sellest, siis me vaatame, mis me saame teha. ja see ongi kõik. nii et äh, ma rääkisin praegu ilmselgeid asju, aga ilmselgeid teie jaoks. ma olen äh, ka rääkinud äh, erinevate fraktsioonide parlamendiliikmetega siin, olen ma täpselt sama asja öelnud ka Hollandi valitsusele hiljuti, nad helistasid mulle ja seletasin neile meie positsiooni. ka minu äh, kolleeg, äh, peadirektor, kes on hollandlane, temaga oleme me arutanud täpselt neid samu asju. nii et äh, jah. mis puudutab neid kaebusi, siis kui ma ei eksi, siis kahe tuhande üheksanda aasta otsus on käinud ka Euroopa Kohtust läbi ja osalised, kes selles menetluses osalesid, tulevad kahelt poolt, need, kes arvavad, et see lävend on liiga madal ja, ja teised, kes arvavad, et lävend on liiga kõrge. mõlemad äh, osapooled on siis äh, menetluses juba kohtu ees ka olnud. Uh, an interesting statistic. Äh, väga oluline ja huvitav statistika valitsus ähm, kulutuste kohta on see et, et viiskümmend, rohkem kui viiskümmend protsenti SKT-st Euroopas tuleb valitsuse kulutustest ja Hiinas on see vaid kakskümmend protsenti, nii et me võiksime rääkida sellest, kes on kommunist, kes on kapitalist siin. aga järgmised küsimused tulevad Yogo Feolt. Türgilt Äh, finantsteenuste maksu tahaksin, äh, maksu kohta tahaksin küsida siin, kui kommunismist juttu juba oli, siis äh, see tehingute maks on Euroopa Liidus kehtestatud, aga ma arvan, et see Euroopa Liidu raamistikus vastu ei võeta ja Prantsusmaa ja Saksamaa on juba öelnud, et Eurotsoonis rakendatakse seda nii et meil on Euroopa Liit, kus finantstehingute mm, maks on rakendatud äh, Eurotsoonis ja mitte sellest väljaspool. Äh, minu küsimused konkurentsi kohta on siis see, et kas see on õiglane mänguväljak kõigi jaoks, sellepärast et äh, teatud äh, finantsteenused lahkuvad Euroopa Liidust, lähevad kas Ühendkuningriiki, Ameerika Ühendriikidesse või Singapuri ja see tähendab seda, et me tegelikult saeme seda oksa, millel me istume. nii et minu küsimus siinkohal väga lihtne, et kuna olete konkurentsivolinik, siis kas teie arust finantsteenuste maks Eurotsooni sees on vastavuses õiglaste mm, tingimustega, mida te tahate nii headel kui halbadel aegadel kaitsta, aitäh? Muito, muito obrigado. Senhor Comissário Almunia, gostaria de começar por o... Suur aitäh teile, härra volinik! tahaksin alustuseks teid siin tervitada ja teid õnnitleda selle eest, kuidas te olete sidunud kriisi ajastul majanduskasvu ja konkurentsipoliitika. kas nüüd hetkel on olemas üldse võimalus, et eraisikud saavad hüvitisi selles valdkonnas, te oma või hetkel sellist võimalust ei ole, nüüd te ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus, et on võimalus äh, seda olukorda muuta. nüüd, kuidas äh, siduda hüvitiste maksmine ning samal ajal trahvid, mis äh, on määranud komisjon ettevõtetele. tahaksin esitada küsimuse ka reitinguagentuuride kohta ettepanek, mille esitas komisjon, selle eesmärgiks on suurendada konkurentsi siseturul. on toodud välja erinevad meetmed, nagu näiteks noteeringute võrdlemine ja ka reeglid, mida peaksid järgima kõik reitinguagentuurid. kas teie arvates see avaks reitinguagentuuride turu, kus hetkel ju valitsevad vaid mõned agentuurid. ja kas teie arvates ei oleks vaja veel lisa äh, meetmeid, mis oleksid ka tõeliselt regulatiivsed, selleks et turg avaneks ka teistele agentuuridele? suur äh, tänu, kõigepealt siis äh, finantstehingute maksust tegemist on ettepanekuga, mille tegi komisjon ja mis äh, läheb siis komisjonist parlamenti ja nõukokku, nõukokku ja see kehtestuks samamoodi igal pool Euroopa Liidus. ja volinikuna loomulikult mina täielikult toetan meie tehtud ettepanekut ja kõike seda, mis seal kirjas on, nii et selline on minu seisukoht. mitte ainult Euroopa Komisjoni volinikuna, vaid see on ka minu isiklik seisukoht minu arvates peaks terve Euroopa Liit kehtestama finantstehingute maksu. nüüd üks üldine märkus maksustamise konkurentsimoonutuste kohta. vastavalt meie nii-öelda doktriinile ja kohtupraktikale tekivad konkurentsimoonutused siit, siis, kui ühe liikmesriigi sees kehtestatakse erinevad maksumäärad selleks, et diskrimineerida mõningaid turuosalisi teiste suhtes, nii et kui nüüd ühe liikmesriigi piires kehtestatakse see maks nii-öelda selektiivselt, siis me reageerime, aga kui liikmesriigiti on maksumäärad erinevad, siis ütleksin, et jah, meile meeldiks küll reageerida, aga me ei saa seda paraku teha. ma tean, et maksumäärad, mis erinevad liikmesriigid Euroopa Liidu sees, loovad mõningatel juhtudel turumoonutusi. näiteks äh, ettevõtte tulumaksu erinevad määrad. see võib turgu moonutada. aga kui tegemist on liikmesriikide vahelise erinevusega ja mitte liikmesriigi sisese erinevusega, siis äh, vastavalt ähm, õigusaktidele meie kuidagi sellega midagi peale hakata ei saa. nüüd teie küsimustest konkurentsipoliitika avalik-õiguslik ning erasektori aspekt peaksid siiski omavahel kokku sobima, meil on vaja paremini eh, neid kahte aspekti koordineerida ja just nimelt eh, selline eesmärk ongi meie algatusel, eh, millega me siis tuleme välja järgmisel aastal, nagu ma ütlesin. minu arvates peaks kõigepealt siis tegelema avaliku sektori aspektiga ja siis erasektoriga. nii et erasektor peaks arvestama nende otsustega, mis juba äh, tehti riigi tasemel, seal osas ka trahvide osas. aga kui nüüd äh, hüvitise taotlus, mis äh, esitatakse läbi erasektori kanalite. tugineb mõnel avalik-õiguslikul otsusel, siis ma kunagi ei pea trahve või hüvitisi, mis äh, maksti läbi äh, erasektori kanalite justkui äh, võrdseks teiste kanalitega kui meie otsustame nüüd trahvi üle, siis meie eesmärgiks ei ole mitte kompenseerida äh, kahjusid neile, kes on kannatanud, vaid meie eesmärgiks on karistada ja heidutada, nii et see on täiesti teistsugune lähenemine. nii et ma ei hakka vähendama meiepoolseid trahve, sellepärast et on juba maksnud sama firma mingisuguseid hüvitisi ja nüüd turu avamise küsimus. konkurentsipoliitika kõige tähtsamad otsused on eraldi juhtumipõhiselt tehtavad otsused. kõik otsused, mis me võtame vastu kartellide suhtes või domineeriva positsiooni ärakasutamise osas või kui me seame teatud tingimusi äh, firmade ühinemise äh, suhtes, siis äh, meie eesmärgiks on alati vähendada tõkkeid turgu, turule sisenemisele. nii et sellised otsused on kõige paremaks meetmeks üldse turu avanemiseks. nii et kui me jõustame konkurentsireegleid, siis see tegelikult aitab turgu avada ja äh, vähendada ka turule sisenemist takistavaid aspekte. suur aitäh, nagu kuna te juba rääkisite ettevõtte tulumaksust ja sellest, et see potentsiaalselt ka moonutab turgu, siis äh, peab ju rääkima ka sellest, et maksubaas on täpselt sama tähtis ja võib-olla isegi veel tähtsam. sest et me teame küll, milline on see juhtiv maksumäär, aga milline on see maksubaas, see on nii-öelda varjatud konkurents. jah, ma olen täiesti nõus, aga kuna me oleme tulnud välja ju äh, ühtse konsolideeritud maksubaasi ettepanekutega, me loodame, et parlament ja nõukogu äh, sellega kiiresti heaks kiidavad, siis keskendume vaid äh, maksumääradele. jah, see on küll julge samm edasi, nüüd on sõna Philippil räägin prantsuse keeles, kas see sobib teile? mul oleks kaks lühikest küsimust, esiteks komisjon alustas uurimist Euribori manipuleerimise osas ja tundub, et selliseid uuri-, selline uurimine ei toimu mitte esimest korda, seda, see viimane toimus juba üsna hiljuti. nüüd ma ei tea, mida teie teenistused küll teevad, aga tahaksin ikkagi konkreetseid nimesid ja teada, kas teil on ka teisi sarnaseid äh, uurimisi avatud. meie finantssektor on ju praegu suure pinge all ja nüüd see, et kuidagi manipuleeritakse intressimääradega, see vaid ajab turgusid veel rohkem segadusse ja seda meil nüüd küll vaja ei ole Euroopa Kohus ei ole küll teie, aga Euroopa Kohus hiljuti äh, ütles, et ta ei ole nõus Gibraltari maksureformiga, tuginedes sellel, et sealne ettevõtte tulumaksu määra reform tegelikult oleks varjatud riigiabi. kas teie teenistused uurivad seda tüüpi juhtumeid? kas on olemas menetlus selleks, et nüüd kindlaks määrata, kas mingisuguse maksumäära muutmine, sealhulgas ettevõtte tulumaksumäära muutmine, võib kujutada endast varjatud riigiabi? Alice, palun. mina viitaksin just nimelt sellele, millest Philipp rääkis ma olen veidi pettunud, sellepärast et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööprogrammis ei räägitud üldse öö, otseste maksude minimaalsestki ühtlustamisest, sest tegemist on siin ju olulise konkurentsimoonutusega. nüüd edasi riigiabi juurde ja riigiabi finantssektorile ma kahtlen, kas on võimalik väga selgelt reguleerida seda tüüpi riigiabi, kui nüüd ei töötata välja just terve Euroopa Liidu raamistik pankadele abi pakkumise osas. ja selle asemel, et siis sekkuksid liikmesriigid ma tahaksin teada, kuidas on omavahel seotud selle protsessiga ka Michel Barnier ja kolm reitinguagentuuri, kelle käes on üheksakümmend seitse protsenti turust ja nendes kahes reitinguagentuuris on ju ka täpselt samad aktsionärid, eh, siis minu arvates on tegemist küll täiesti tohutu konkurentsi moonutamisega nii et see on tõesti siin väga oluline aspekt. kolmandaks, äh, Deutsche Börsi ja YMC ühinemine. kas see nüüd suurendab läbipaistvust? kas see panustab äh, rahaliste vahendite suunamisse reaalmajandusse? või kas tegemist on tõelise konkurentsi moonutamisega, hetkel see arutelu ju veel käib. kas vastan hispaania keeles? kõigepealt siis prantsuse keeles hoopiski. ma ei oska kommenteerida kuidagi teie esimest küsimust euro, Euribori äh, teemal. tulevikus siis äh, räägin sellest, aga täna äh, ma seda teha ei saa ja nüüd äh, Euroopa Kohtu otsus ja Gibraltar. jah, tõepoolest, me oleme väga rahul Euroopa Kohtu lahendiga, sellepärast et äh, me äh, jäime komisjoni seisukohtade juurde Euroopa Kohus toetas meid selles osas, öeldes, et kuna koheldi erinevalt teatud ettevõtteid, siis tegemist oli diskrimineerimisega ja see erikohtlemine oli suunatud offshore ettevõtetele. ja maksumäärade erinevus oli meie reeglite vastu nii et see on väga hea, aga samal ajal see Euroopa Kohtu lahend kindlasti raskendab ka maksuparadiiside ehm, loomist, nii et selles mõttes on see suureks sammuks edasi üleüldse terves selles valdkonnas. nüüd ehm, laiema, sügavama analüüsi läbiviimisest ehm, maksupõhise diskrimineerimise kohta. ma palusin konkurentsi peadirektoraadil töötada välja dokument arutelude äh, aluseks äh, selle kohta, et kuidas võidelda seda tüüpi diskrimineerimise vastu. ja ma tean, et äh, härra Lambert on ju ka väga lähedal seisev nendele aruteludele siis äh, loomulikult annan äh, teie komisjonile ka teada meie järeldustest või meie aruteludest ja ma loodan, et äh, teie ka selles arutelus osalete. ja nüüd nagu ma juba ütlesin proua Intveldile, riigiabi reguleerimine majandus praeguses majanduslikus olukorras, siis äh, see ei ole, riigiabi reguleerimine ei ole oluline mitte ainult äh, kulutuste osas, vaid ka sissetulekute osas. ja seda siis arutame kindlasti järgmisel aastal. Liisa, eelarvealane koordineerimine. ja viitan sellele, mida ma just ütlesin härra Lamberile. konkurentsi poliitika vaatenurgast me ei saa ju ette kirjutada riikidele, et milliseid makse luua. kui eelarvealane koordineerimine suureneb, siis kindlasti maksualane eh, diskrimineerimine väheneb meie ühtsel turul. koordineerimine tähendab ju ka seda, et on vaja poliitilist tahet nendelt, kes selle koordineerimisega tegelevad, ehk siis riikidelt. ja läbi sellise koordineerimistöö on võimalik äh, jõuda selliste tulemusteni, mida ei ole võimalik saavutada läbi riigiabi reeglite. kui nüüd praktikas on mingisugune vahe kahel erineva liikmesriigi olukorras, siis tegelikult seda ei ole võimalik eemaldada äh, läbi riigiabi reeglite. loomulikult neil ei ole õigust riigi sees luua erinevusi riigi enda piires, aga teiste riikide suhtes küll läbi koordineerimistöö on võimalik vähendada turumoona, moonutusi, millega ei ole midagi võimalik peale hakata läbi riigiabi reeglite. Ecofinis aastaid tagasi oli Primarolo rühm, mille eesmärgiks oli eemaldada igasugused eelarvealased ja maksualased kahjulikud mehhanismid. mina hetkel selle teema eest ei vastuta ja ma ei oska öelda, kuhu on nende aruteludega hetkeks jõutud. see rühm andis äh, rahandus- ja maksuministritele regulaarselt teada arutelude tulemustest ma ei oska öelda, kas see on veel aktiivne, aga igal juhul peaks äh, seda kindlasti olema. nüüd, mida siis äh, teha panganduskriisiga? riigi abi ja selle üle teostatav kontroll on üheks vahendiks, mida me kasutame põhimõtteliselt igapäevaselt. aga samas ei ole tegemist tegelikult sellise instrumendiga, mis peaks olemas olema, ma nüüd ei ütle, et seda ei peaks olema, loomulikult see peaks edasi eksisteerima, aga hetkel see lihtsalt, seda kasutatakse justkui lahendusmehhanismide äh, asemel, mida lihtsalt ei ole. ma ei taha mingisuguste näidetega välja tulla, pärast neid kasutatakse kuidagi vääriti, aga ühesõnaga, kui äh, me teeme otsuse ühe panga restruktureerimise kohta, siis võib juhtuda, et selles otsuses me nõuame äh, ärimudeli muutmist, nõuame äh, samuti näiteks ähm, erinevate osapoolte äh, osalemist võrdselt restruktureerimistöös tegelikult on tegemist siin kriisilahendusmehhanismidega, mida meil lihtsalt ei ole, seal pärast või täna pärastlõunal tuleb siia ka Michel Barnier, kes äh, praegu valmistab ette just nimelt algatust, mida me siis komisjonis äh, hiljem ka arutame, mille eesmärgiks on luua just nimelt sellised lahendus, kriisilahendusmehhanismid Euroopa Liidu tasemel. Need äh, mehhanismid on olemas mõningates liikmesriikides, aga neid ei ole Euroopa Liidu tasandil ja teinekord see võib äh, siis tekitada lisaraskusi. ja tegelikult äh, see mõjutab ju ka äh, konkurentsi nendes riikides, mis on praegu Troika järelevalve all. Nende riikide pangad on ju, neile on peale pandud teistsugused reeglid kui ülejäänud riikides. nüüd Euroopa Liidu ja äh, Valuutafondi äh, ühisprogrammi alla käivad riigid peavad järgima riigiabi reegleid. loomulikult võib spetsiifilises olukorras olevatele riikidele peale panna ka spetsiifilisi reegleid, see ei lähe vastuollu äh, konkurentsi äh, poliitika või riigiabi reeglitega, nii et kui nüüd olukord on eriti raske, siis on ka loogiline, et pannakse riikidele peale eriti ranged tingimused. räägiksin edasi siis reitinguagentuuridest. jah, registreeritud on Euroopa järelevalveasutuses üle kolmekümne reitinguagentuuri, nendest põhilised on aga kolm ja öö, Euroopa Liidust väljaspool on ka needsamad kolm reitinguagentuuri ja tegelikult ka need kolm ei ole sama suured, kaks neist on suuremad kui see kolmas. aga iseenesest see ei ole siin monopoli probleem või domineeriva positsiooni ärakasutamise probleem reitinguagentuuride osas on nüüd jõutud järeldusele, et neid on vaja kuidagi reguleerida ja sellega komisjon ka tegeleb. ja kriisi algusest saadik oleme ju ka nõudnud nende töö reguleerimist ja need ettepanekud on jõudnud ka nüüd parlamenti ja nõukokku. nüüd põhimõtteliselt kõik reitingu agentuuride halvad küljed, mida on väga palju nende hulgast. ma ei ole leidnud midagi sellist, mis kuidagi seostuks monopolidega, kui see nüüd, kui ma midagi sellist leian, siis ma algatan ka vastava menetluse. sest et tegelikult ju meie kõigi huvides on see, et võimalikult ruttu see sektor äh, töötaks äh, hästi. reitinguagentuuride toimimine ei ole praegu üleüldse rahuldaval tasemel. ja väidetavalt nad siis nende probleemidega tegelevad. paljud ettepanekud on ka komisjoni eelmisel nädalal heaks kiidetud ettepanekus sees aga need ettepanekud ei tegele siin artikli sada kaks kohase menetluse algatamisega mis tegeleks näiteks siis huvide konfliktiga. või vabandust, just nimelt meie tegeleme siis äh, läbipaistvuse puudusega näiteks äh, selle protsessi osas, kuidas nad jõuavad ühe konkreetse järelduseni riski kindlaksmääramise osas, aga see iseenesest ei ole seotud kuidagi monopolidega. see on hoopis midagi muud, Äh, see on probleem, millega tuleb võimalikult kiiresti tegeleda, aga see ei puutu monopolidesse. nüüd äh, Euronext ja New York äh, Stock Exchange ja Deutsche Börse, nende ühinemine, sellega me tegeleme, suvel teavitati sellest ametlikult, aasta esimesel poolel rääkisime juba ka enne teavitamist sellest teemast eelmisel reedel jõudis meieni ettepanek hüvitiste maksmiseks selleks, et üritada üle saada vastuväidetest, mis me esitasime erinevatele osapooltele, ma pean ütlema, et need vastuväited on siin väga jõulised. ettepanek, mis jõudis meieni reedel see siis, selle, teostatakse ka turutest selle osas ja otsus lükati edasi siis kahekümne kolmandal jaanuarile. enne seda või selleks ajaks teeme siis otsuse, tuginedes vastuväidetele, mis me esitasime nii pooltele kui ka kolmandatele isikutele ja üht-, ühtlasi peame siis andma hinnangu ka erinevatele lahendustele, mis võivad pooled pakkuda, aga ma ei oska siin midagi ette ära arvata. et äh, rääkida sellest konkreetsest äh, juhust, kuid me võiksime rääkida ka üldiselt äh, infrastruktuuri küsimustest ja milline oleks teie tulevikuvisioon turulepääsu ning standardite äh, osas eh, finantsseadusandlus eh, ja millised oleksid need põhimõtted, millest me konkurentsi valdkonnas räägime? ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma. seos eh, Nasik Euronext ja Deutsche Börse liitumine, see seadusandlus, mida me siin räägime, millest me siin räägime, millest me räägime ka nõukogus, see puudutab pigem MIFID, kahte MIFIRit, mitte niivõrd EMIRit. sest EMIR on piiratud eh, tuletisinstrumentidega börsiväliste kaupadega. ja me räägime siin tuletisinstrumentide äh, vahetustehingutega. nüüd äh, konkreetsest juhust need sätted, mis on MIFID kahes ja MIFIRis Äh, need on täiesti kooskõlas sellega, kuidas see turg peaks toimima. aitäh, ma tean, et see on äh, keerukas olukord. nüüd äh, kaks järgmist küsimust, Peter Simon, palun. aitäh. variraportööri nimel sooviksin tänada teid valmiduse eest, mida te olete üles näidanud, mis puudutab teie miinimist lävendit ja sotsiaalteenuseid, nii et suur tänu, et te tegelete nende teemadega. meil on hea meel näha, et komisjon on niivõrd avatud rääkimaks äh, neist asjadest, teil ei olnud kohustust seda teha, kuid te olete seda teinud ja oleme teile selle eest tänulikud. kuid üks küsimus selle raporti kohta ja selle raamistiku kohta. Te olete äh, rääkinud äh, kvaliteediraamistikust selle aasta lõpuks veel ja sotsiaaldemokraadid rääkisid artiklist neliteist, kuidas see kõik välja näeks, kas te endiselt plaanite sellega välja tuu-, tulla enne aasta lõppu? ja nüüd äh, see, mida ütles kolleeg Intvelt, mitte et ma tahaks äh, teie elu keeruliseks teha, kuid äh, seda raportit koostades levivad kuulujutud, et komisjon äh, sundis Hollandit seadma selle lävendi. ja see põhimõtteliselt tähendab seda, et sotsiaalmajutus äh, hävitatakse Hollandis, minu arust see nii ei ole, see on vastupidi kuid ma olen selliseid jutte kuulnud ja mul oleks hea meel, kui te anda, annaksite omapoolsed selgitused ja palun äh, kinnitage, et Holland ise selle lävendi seadis, mitte ei sundinud seda talle peale komisjon. see on väga oluline teema ja paljud äh, on meilt selle kohta ka küsinud, äh, proua Ferreira küsis turu kuritarvituste kohta ja krediidiagentuuride kohta meil äh, kui isegi, kui meil on andmed, siis on väga raske aru saada sellest, kes on täpselt äh, nende reitinguagentuuride omanikud, näiteks Standard ja Poori ähm, või Moody'se omanikud, äh, väga raske on selgusele jõuda, kes täpselt neid omavad ja tegelikult äh, need inimesed ongi selle taga, kes on huvitatud äh, nende krediidireitingute, äh, reitingutega manipuleerimisest. kas te kavatsete tegeleda ka nende agentuuride, nende suhete reguleerimisega? aitäh. loodan, et turvavöö on teil ikkagi kinni, eh, sest eh, nüüd läheme üle Hollandist eh, Kreeka küsimusele. Kreekas praegu laialdaselt arutatakse erinevate majandussektorite elujõulisust. finantsminister on ka Saksamaa võimudega olnud tihedas kontaktis ja praegu on toimumas arutelud komisjoniga majandusvaldkondade osas, kas komisjon tegeleb äh, sellega, et kujundataks siis need, äh, ümber neid eramajanduse äh, valdkondi või kuidas on lood investeeringute vallas, kas on teatud maksusoodustusi ette näha kas see on kooskõlas äh, ühenduse konkurentsiõigusega? suur aitäh härra Simonile, kordan üle selle, mida ma juba ütlesin sissejuhatuses. loomulikult ma hindan väga teie raportit ja selle ümber toimunud arutelu Euroopa Parlamendis on jäänud veel vaid paar nädalat selleni, kuni komisjon kiidab heaks lõpliku otsuse majanduslikku üldhuvi pakkuvate teenuste osas on veel mõningad lahendamata küsimused ja nendele viitasite ka oma raportis. näiteks de äh, minimis reegel ehk siis see reegel, mille kohaselt alla mingi piiri riigiabi ei anta ja mis määrab kindlaks ka selle, milliste teenuste osas ei ole vaja enne riigiabi andmist sellest teavitada. me analüüsime hetkel kõiki sellekohaseid argumente ja siis teeme vastava otsuse. Teie raport põhimõtteliselt langeb kokku meie ettepanekuga. lävendite küsimus on üks vähestest lahendamata küsimustest loomulikult kõik ettepanekud ei äh, liikunud päris samas suunas, aga ikkagi nendest oli palju abi selleks, et äh, me saaksime täpselt otsustada, kuhu need piirid seada. nüüd kvaliteedi küsimus, see on seotud äh, teise Euroopa Komisjoni algatusega, mis ei ole minu pädevusvaldkonnas, nii et jällegi küsimus, küsimus tuleks esitada täna pärastlõunal Michel Barnier'le. proua Intvelti enam saalis ei ole, aga tahaksin teile vastata samamoodi, nagu ma talle vastasin. sama, mida ma ütlesin Hollandi valitsuse kohta ja mida ma olen öelnud ka teistes äh, fraktsioonides. sotsiaalmajatuse teemalised otsused ning lävendite küsimus selles teemas tehakse Hollandi osas Hollandi valitsuse poolt Euroopa Komisjoni roll selles osas piirdub vaid Hollandi otsuse analüüsimisega selles osas, kas see langeb kokku Euroopa reeglitega või mitte ja millises, ulatuses see reeglitega kokku langeb. minu, mina ei ole ja minust ilmselt ka kunagi ei saa Hollandi poliitikut. võib-olla siis jah, Saksa poliitikaga. minu teine Äh, perekonnanimi on ju saksa nimi. nüüd reitinguagentuuride kohta tahaksin öelda sama, mida ma ütlesin proua Ferreirale. reitinguagentuuridega on väga suuri raskusi ja üks raskusi, mille ees seisab ka Euroopa Komisjoni eelmisel nädalal tehtud otsus ja millega tegelete teie kindlasti ka järgmistel kuudel, on just nimelt huvide konflikt on ju täiesti selge, et huvide konflikt on siin täiesti olemas ja et seda tuleb kuidagi reguleerida. ja minu arvates tuleb huvide konflikt siit täiesti ära kaotada, sest et kui teie peate kellelegi mingit hinnangut andma, siis te ei saa olla öö, äh, kuidagi hinnangule antava klient või vastupidi. nii et reitinguagentuuridele tuleb peale panna piirangud, sellepärast et muidu annavad nad iseendale häid hinnanguid. see on iseenesestmõistetav, aga see ei ole kuidagi seotud ei aluslepingu artikli sada, artikliga sada üks ega ka artikliga sada kaks. ei. vahendid, mis on Euroopa Komisjoni kasutada selleks, et jõustada konkurentsireegleid, tuginedes artiklitele sada üks ja sada kaks, on väga tähtsad ja minu ülesandeks on neid ka ju ka ellu rakendada paar minutit tagasi rääkisime Deutsche Börse ja Euronexti ähm, ühinemisest äh, New York Stock Exchange'iga. komisjoni tehtav otsus on väga oluline, me räägime siin äh, üheksast miljardist või midagi sellist, ma ei, ma, ma ei tea, milline see täpselt see arv oli, aga ühesõnaga tegemist on tohutu summaga. ja selles osas tuleb jääda ikkagi aluslepingu reeglite juurde, kui tegemist on äh, kui meil on kasutada nüüd nii tohutult tähtis vahend, siis seda ei saa kasutada ükskõik millisel äh, suvalisel eesmärgil, vaid ikkagi sellel eesmärgil, millele vastavalt see vahend loodi. sest et äh, muidu me lihtsalt ei saavuta soovitud eesmärki. nii et reitinguagentuuridega ei ole äh, monopoli probleeme, tegemist on äh, huvide konfliktiga ja teiste probleemidega ja kõik inimesed, kes tegelevad monopolide küsimusega, seda ka väga hästi teavad. paar päeva tagasi jõudis minuni reitinguagentuuride kartellist rääkiv paber. tegemist ei ole kartelliga. Nad on teinud vigu, nad on andnud valesid hinnanguid ja seeläbi tekitavad nad tohutut kahju nii Äh, turgudel, finantsturgudel kui ka reaalmajanduses ja seda nii riigile kui erasektorile. mina konkurentsipoliitika vastutava isikuna, niipea kui ma näen, et on rikutud reegleid vastavalt artiklitele sada üks või sada kaks ja et seda on, neid reegleid on rikkunud reitinguagentuurid, siis ma kohe ka nende reeglite kohase menetluse algatan, aga seda, sellist rikkumist ma näinud ei ole. ma nüüd loodan, et lõppkokkuvõttes pannakse reitinguagentuuridele peale väga karmid tingimused, isegi karmimad kui need, mille on seo-, seadnud Euroopa Komisjon oma esialgses ettepanekus. nüüd härra Kundis, siin ei ole mingisuguseid seoseid selle kahe või kolme tsooni vahel. Euroopa Liidu sisesed piirkondade vahelised erinevused on loodud siis vaid vastavalt seitsmeteistkümnele liikmesriigile, kes kuuluvad Eurotsooni, ja öö, need ülejäänud liikmesriigid, kes siis kas vabatahtlikult või, või mitte veel sinna öö, tsooni ei kuulu. Euroopa Komisjon ei, tegelikult ei tegele sellega, kas nüüd esimese päästepaketi viimast öö, osa hakata kasutama või mitte või teise programmi esimest osa ja nii edasi ja härra äh, Papademos ju sellele ka paar päeva tagasi viitas, äh, öeldes, et oleks, et hea oleks, kui saaks neid vahendeid kasutada võimalikult kiiresti. komisjon on loonud rakkerühma selleks, et instrumente, mis on Euroopa Liidu institutsioonide kasutada Kreeka äh, toetamiseks, et neid kasutataks võimalikult hästi. siiamaani on rakkerühma tööl olnud positiivsed tulemused ja ükskõik milline spekuleerimine uute kunstlike vahendite äh, loomise üle ja nii edasi ei mõjuta küll olukorda kuidagi positiivselt, need on täiesti põhjendamatud no.. nüüd Ramon, üks, üks küsimus veel. Muchas gracias, señora presidenta, buenos dias, señor comisario. suur tänu. tahaksin esitada küsimuse härra volinikule, mida ma olen siin komisjonis teinekord ka juba esitanud nimelt äh, räägin finantsasutustest, mis pakuvad hoiuseid, mille intressimäär on kõrgem kui neli protsenti. nüüd kasutades ära praegust valimiste järgset hetke, kui kõik muutub Hispaanias ja nii edasi, on nüüd jälle loodud selline hoius, mille intressimäär on üle nelja protsendi ja seda teevad needsamad äh, pangad, kes on saanud äh, riigi abi. mina olen esitanud äh, mitu korda ka kirjalikke küsimusi selle kohta komisjonile, te olete vastanud, nii et ma esitan teile veel kord need küsimused kirjalikult. ja siin komisjonis tahaksin teile seda ka meelde tuletada, aga ikkagi mul on jäänud mulje, et me oleme kuidagi võimetud sellised, sellises olukorras finantsasutuste juhid äh, pöörduvad minu poole, et äh, öelda, et mida siis äh, sina parlamendisaadikuna selles osas ette võtad. kas komisjon ei saaks tegutseda otsusekindlamalt, sekkuda rohkem selleks, et ei jätkataks selliste halbade tavadega? mul ei ole siin käepärast kõiki neid kirjalikke vastuseid, mis ma teile juba saatsin või siis ka teistele sarnastele küsimustele, aga siin saan öelda kahte asja. esiteks, Hispaanias on olemas seadus hoiuste öö, äh, hoiustele, hoiuste intressimäärade kohta ja mina ei saa olla see, kes vastutab selle eest, et nüüd retroaktiivselt kuidagi ka Hispaania seadusi tegelikult järgitaks. nii täitevvõim kui ka pangandusjärelevalveasutuse saavad seda teha. nüüd, mis asi eile ka räägiti sellest Valencias ja need äh, load, mille me oleme andnud kas Hispaania finantsasutustele või ükskõik millisele teistele finantsasutusele, tuginevad sellele, et juba kuus kuud varem äh, pidi esitama see asutus komisjonile restruktureerimise kava Hispaania pangandusasutuste osas äh, ja ka paljude Euroopa Liidu asutuste osas ei ole need restruktureerimise plaanid meieni veel jõudnud. aga üks element, mida me analüüsime, mille osas äh, ma saan siis, saame siiski otsuse vastu võtta, erinevalt siis boonustest, millest ma varem rääkisin, see puudutab just nimelt hoiuste öö, äh, tasustamisest mitmetel juhtudel oleme ka piiranud neid määratlevaid intressimääru. siiamaani Hispaania finantsasutuste puhul, kes on saanud toetusi, nende puhul ei ole mitte ühtegi restruktureerimiskava välja arvatud siis kahe puhul, Casa Sur ja äh, Caja de la Mancha. kuus kuud ei ole veel läbi ja endiselt ootame restruktureerimiskava, et siis sellele hinnang anda ja vastav otsus vastu võtta. FROP üks otsused tehti aga äh, juba varem ja kui tegemist on siin kaheprotsendilise piiriga siis meie poolt antud hinnang vastas ka sellele, mida oli otsustanud Hispaania järelevalveasutus. nüüd on kohustus kõikidel nendel asutustel restruktureerimiskava esitada Euroopa Komisjonile ja kui jõuavad meieni need uued restruktureerimiskavad, siis on mul võimalik esitada lisaküsimusi ja võtta vastu konkreetsed otsused äh, juhtumipõhiselt. aitäh, see on nüüd äh, mõttevahetuse lõpp äh, volinikuga. et ähm, selles leppisime kokku, et kindlasti peate mm, meie juurde tagasi tulema, kuid ähm, me näeme, et ähm, enamik nendest ähm, küsimustest, mis me teie poole pildusime, nendele te oskate ka vastuse anda ja loodame, et varsti kohtume jälle. Right. Okay, we'll just have a, a couple of nüüd äh, paar minutit, äh, kuni inimesed äh, saavad kohti vahetada järgmise päevakorrapunkti arutamiseks Okay, thank you very much, we are now moving on to väga hea, läheme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde. see on äh, Omnibus kaks direktiiv. siin äh, on muudatusettepanekud, millega on äh, tehtud juba edusamme kompromissi suunas ja Burkhardile annaksingi nüüd sõna, et ta meid kurssi viiks aitäh, proua eesistuja, kolleegid. üheteistkümnendal oktoobril toimus esimene arvamuste vahetus ja on hea, et meil on nüüd võimalus ka teist korda seda teemat arutada. eriti arvestades, et EKONi hääletus on edasi lükatud ähm, detsembri keskpaika. saavutati äh, üksmeel teiste komisjonidega rakendusreeglite osas, see on enam kui nelisada lehekülge ja komisjon novembris meile selle edastas. me ootasime neid äh, rakendussätteid, kuna kui me vaatame seda raamdirektiivi ja seda teist tasandit, siis just juriidilistel põhjustel oleks hea, kui me need kaks asja kokku viiks, just sisulistel põhjustel. samas me peaksime silmas pidada ka see, silmas pidama ka seda, kuidas me seda eh, sisu saaksime ka sellest raamistikust piisavalt eh, peegeldada, sest komisjon räägib siin üldisest eh, paketist. me peame vaatama, mis selles üldises paketis siis sisalduks üheksateistkümnendal novembril äh, toimus komisjoni tehniline briifing äh, rakendussätete osas ja ka kõik äh, meie komisjoni liikmed olid sinna kutsutud. tahaksin tänada komisjoni esindajaid, see oli väga hea ja põhjalik esitlus rakendussätete kohta ja ka arutelu seal oli väga kasulik kuulsime komisjoni selgitusi nende sätete kohta ja see kindlasti aitab meid edasi siin komisjonis kompromissi leidmisel. me räägime siin pikaajalistest garantiidest ja räägime antitsüklilisest, ähm, antitsüklilisusest ja mina mainisin ka mittelikviidsuse preemiat eelkõige kuid äh, suur osa kolleegidest, kes äh, muudatusettepanekuid äh, esitasid, nemad rääkisid antitsüklilisuse preemium, preemiast, kuid antitsüklilisuse preemia ei ole lihtsalt ähm, likviids-, mittelikviidsuse risk. me räägime siin krediidi laienemise või hajumise riskist ja minu seisukoht on praegu endiselt skeptiline. tundub, et komisjon püüab selle mehhanismi muuta püsivaks. et me peaksime rääkima siin ainult teatud äh, stressiolukordadest. ja kindlustusseltsid äh, peavad äh, valima siis ühe või teise preemia kontseptsiooni. kuidas me peaksime seda siin käsitlema, kuidas me peaksime arvutama tehnilisi reserve, nii et äh, teatud küsimused on endiselt veel ebaselged just äh, preemiate seisukohast. nüüd see kataloogide nimekiri räägitakse äh, intressikurvi ekstrapoleerimise meetoditest ja erinevatest riskidest, mis varadega seonduvad. kuid kuidas me saame olla kindlad selles, et see lähenemine on tõepoolest äh, sidus? ja minu seisukohast on just see võtmeelement hoolimata siis sellest, kas see mittelikviidsuse preemia on kasutusele võetud või mitte. komisjon eh, on sellest teemast juba pikka aega rääkinud. komisjon edastas väga selge sõnumi eh, sektoriüleseks lahenduseks eh, me peaksime olema järjepidevad ka oma lähenemises siin. ja minu seisukohast oleks hea, kui me, kui me seda vaataksime, kas kindlustus e, sektoris me soovime selliseks trendiseadjaks olla. kui räägime riigi võlakirjadest, siis e, need meetmed peavad tõepoolest kasutusele tulema, kuid küsimuseks jääb, kuidas täpselt äh, selline tähtaeg paika panna. oleks väga hea, kui komisjon saaks äh, oma seisukoha võtta nendes küsimustes. nii et need olid need põhiküsimused, millega me peaksime tegelema. et see oli nüüd väga üldsõnaline sissejuhatus, kuid tegemist on teise mõttevahetusega sel teemal ja jään teie arvamusi kuulama. aitäh, minagi tänaksin komisjoni selle ürituse eest, mis puudutas rakendussätteid. nüüd aga annaksin sõna eh, variraportöörile, Peeter, palun. Uh, aitäh, aitäh Burkhardile tehtud eh, töö eest ja minagi sooviksin tänada komisjoni äh, selle eest, et nad töötasid välja need rakendussätted ähm, nii õigeaegselt, äh, et paralleelselt äh, on see kõik siis toimunud. ja see viib mind ka mm, mõningate järeldusteni. ma olen esitanud muudatusettepanekud pärast kon-, konsulteerimist mitmete sidusrühmadega ja huvirühmadega ja siin on silmas pidanud, peetud just seda rakendusmomenti ja Burkhardt äh, on neid äh, muudatusettepanekuid ka selles äh, valguses näinud. nüüd see sunrise klaus-, sunrise klausli kasutamine, see võimaldab põhiaspektidele enam keskenduda, kui EIOPA inimestega rääkida ja öelda, et eh, see on parlamendi seisukoht, siis nad ei ütle, et nad ei to-, soovi seda üldse seal näha. Nad ütlevad, et see kõik sõltub eh, ajast, eh, kuna mõne kuu jooksul peavad nad kahekümne viie standardite paketiga hakkama saama, et meie lähenemine peaks olema pigem praktiline kahe tuhande üheksandal aastal ei oleks me suutnud ette kujutada, et selline lissaboniseerimine sellisel kujul aset leiab. Te juba peaks tegema seda, mis on nende ülesanne ja nad peaksid seda tegema nii, nagu sellele ülesandele kohane. nii et nüüd on see uus lähenemine välja tulnud ja kindlasti ei saa see töö olema kerge minu seisukohaks on, et see preemia teema on endiselt väga oluline. see kõik puudutab ka rakendussätteid. nõukogu ettepanekuid äh, võeti siin arvesse, see on ka ainus äh, õigusakt, mida on kasutatud, kus on vahet tehtud äh, erinevate meetmete vahel, kus saab antitsüklilisust arvesse võt-, protsüklilisust arvesse võtta ja meie parlamendina tulime sellega üldse välja ja see on kindlasti äh, plusspunktiks meile, et tegemist ei olnud siin mitte selle sektori esindajate sooviga, vaid äh, äh, lõppkasutajate huvides on see kõik. see ei ole just nagu kummipael. mittelikviidsuse preemia nüüd kadumas ka meil on ka ekstrapoleerimise meetodid ja antitsüklilise preemia. Need on kõik väga olulised äh, teemad, arvestades äh, praegust makromajanduslikku olukorda Euroopa Liidus. et seetõttu oleks väga kohane, kui meil oleks tasakaalustatud lähenemine. mitte et me ei ütleks, et äh, see puudutab ainult ühte või teist riiki. kui me räägime ettevõtete juhtidega, siis nad ütlevad me sooviksime, et kõik vahendid oleksid meie kasutuses selleks, et äh, selle teemaga tegeleda ja me ise peaksime saama otsustada, millist on kõige kohasem kasutada. nii et äh, ka see matching preemia oleks ehk äh, vajalik teatud juhtudel. nüüd see asset by asset reporting, siin olen nõus nende muudatusettepanekutega. leian, et äh, VKE-d äh, peaksid äh, samuti meie tähelepanu pälvima, kuid suuremad tööstusettevõtted samuti ei tohiks ebasoodsasse olukorda jääda. ja lõpetuseks ma jätsin välja selle kolmandate riikide järelevalvekordade samaväärsuse teema, sest rakendussätted toovad välja selle, millised on need üldisemad spetsifikatsioonid. nii et äh, ma leian, et me peaksime pigem tegema nendega seal ma saan aru, miks te soovisite neid teksti sisse tuua, kuid äh, ma arvan, et ka minule peaks teatud osa tööst teha jääma ja loodame, et jääme siis oma esialgse plaani juurde. Silvi? Silvi ähm.? aitäh, proua eesistuja. aitäh Burkhardile selle töö eest, mis on tehtud, töö eest, mis jätkub ka siin komisjonis need dokumendid kindlasti aitavad meid, meil edasi liikuda, need on muidugi väga pikad mahukad dokumendid ja me endiselt veel oleme tutvumas kõigi nende üksikasjadega. ja kaks märkust, esiteks kriis on laienemas ja tõsisemaks muutumas ja me tegeleme siin meetmetega, mis tunduvad olema tehnilised, kuid neil on väga oluline osa mängida nii pikaajaliste investeeringute kui hoiuste seisukohast. ma rääkisin hiljuti Saksamaal investoriga, kes ütles, kui me vaatame, millised on need eh, vahendid, mis on investorite käsutuses, siis olukord on päris hirmutav. me räägime siis nii-öelda Ehm, teatud riigivõlad, mis on veel tulusad, teised, mis ei ole, kuidas eh, investeerida aktsiatesse ja vaadata, kuidas kogu turg on niivõrd häiritud, et eh, mõjud reaalmajandusele on väga tõsised. nii et see tasakaal, millele me püüame jõuda, olgu siis tegemist äh, siin tasakaaluga siin komisjonis või siis ka sidusrühmadega, äh, siis me peame kindlasti arvesse võtma äh, kindlustusseltside olukorda, hoiustajate olukorda ja teiseks see, mida ütles Burkhardt kuidas valida neid erinevaid vahendeid, kas me, millistest preemiatest me räägime, kas mittelikviidsuse või antitsüklilise preemiatest, vaadata, peame vaatama, et ei saaks eh, riikide seadusandjad hakata õõnestama seda tehtud tööd hiljem. Burkhardt oli ise ka järelevalvemeeskonnas ja seal püüdsime eh, kujundada üle-euroopalist süsteemi, kuid seda on kindlasti raske rakendada, kuna olukord on väga keeruline, nii et mingeid lahendusi mul siin välja pole pakkuda, kuid kindlasti me jätkame tööd, pidades silmas seda, et see süsteem peaks olema piisavalt äh, läbipaistev äh, ja seda siis ka kindlustusseltside seisukohast. Ashley. Ashley uh,. aitäh, proua eesistuja. ma liitun teiste variraportööridega ja tänan Burk-, Burkharti tehtud töö eest. nagu ta teab, olen nõus enamiku muudatustega, tooksin välja vaid mõned probleemid. Ehm, kolm, üks, kaheksa lõige neli on endiselt probleeme, siin äh, on tegemist erakordse turu kukkumisega, langusega ja siin ei ole võimalust sellist üldreeglit välja tuua ja siin on teatud juriidilised riskid, olen Burkhardile ka välja pakkunud omapoolsed alternatiivid, välja töötada ju-, juhised, kuidas siis toimida igal konkreetsel turu languse, erakordse languse juhul. ja nüüd äh, sellised äh, juhud, kus äh, siis just riikide järelevalveasutused teevad need osutused. teiseks, meil peaksid olema objektiivsed kriteeriumid selle kohta, millal EIOPA saab ähm, välja kuulutada erakordse languse finantsturgude, turgudel nüüd need äh, lävendid, mis on äh, kompromissides kolm ja neli, minu arust need ei ole meile abiks. Need peaksid äh, pigem põhinema mõjuhinnangul. järelevalveasutusel peaks olema trimestripõhist või siis järk-järgulist olukorra hindamist. Sunrise klauslil see periood peaks laienema kolmele aastale. Burkhardt, see on väga keerukas ja tehniline teema ja minu poolt täielik toetus kõigile rahuldust pakkuva tulemuseni. Das Danken mache ich dann doch auf Deutsch, also auch von mir aus vielen Dank an dich. aitäh, räägin saksa keeles selleks, et otse tänada Burkhardi kogu tehtud töö eest öeldakse, et äh, kuid nüüd ma jätkaksin inglise keeles. väga hea on, et meil on need rakendussätted nüüd käes. ja see on kindlasti huvitav lugemine. Äh, suurepärane kirjandus ja esmane analüüs me, meie poolt näitab, et me peaksime veelgi põhjalikumalt seda küsimust kaaluma ja me ei saa praegu veel öelda ei või jaa, kuna tegemist on niivõrd kaaluka ettepanekuga. huvitav oli nüüd kuulata siin sõnavõtte, räägitakse mm, siin Ühendkuningriigi kindlustusettevõtete lisakasudest ma ei tea, kui paika pädavad need, pidavad need arvud on, kuid äh, kindlasti on tegemist vägagi kaaluka teemaga ja seetõttu on ka piisavalt närvilisust õhus. mul on hea meel, et me ei saanud põhjenduspunkte kätte, saime ainult artiklite osa. ma helistasin äh, mõningatele inimestele sain teada, et tegelikult on levitatud neid põhjenduspunkte, need on riikide äh, asutustele kättesaadavad, kuid miks äh, ei ole nad meile kättesaadavad, see on täiesti vastuvõetamatu. kui me räägime siin näiteks preemia teemadest, siis üks põhjenduspunktidest rõhutab, et see puudutab äh, ka võlakirju. ja rakendussätted ei hõlma kõiki võimalusi, mis on ette nähtud Solvency kahes. Solvency kaks rakendus äh, poole pealt, äh, seal on kasutatud May ja Shell ähm, lahendust. kui me nüüd räägime rakendusmeetmetest siis kasutati tegelikult ainult ühte, kuid tegelikult on seitse ülejäänut, mida kunagi ei kasutatud. nii et see on pigem selline soft law lähenemine. ja seetõttu sooviksin teada, miks me ei hõlvanud ka meisid ja mulle tundub, et me oleks pidanud neid hõlmama, sest neil on äh, ka täiesti tõsiseltvõetav poliitiline kaal me ei saa öelda, et see kõik on vastuvõetav, sest kui see ei ole hõlmatud äh, rakendussätetes, äh, siis meie siin parlamendina saame ju öelda, et me sooviksime neid äh, oma pädevusega siiski hõlmata. nüüd küsimus preemiatest. meie seisukoht on teada olen Portcardiga nõus äh, matching preemia osas. ja kuid ka antitsükliline preemia, sellel on teatud loogilisi, sellega on teatud loogilisi probleeme. esiteks, kui on preemia, kui äh, börsid äh, erakordselt langevad kuid äh, kui nad on liialt kõrgel tasemel, mis siis juhtub, miks selle, selle, selliste olukordade puhul ei ole kompensatsiooni ette nähtud? nii et tegemist on jälle sümmeetria küsimusega, kui me leiame, et finantsturud võivad liialdusi tekitada, siis miks ainult üks, ühepoolne liialdus on siin hõlmatud? ja samuti veel üks minupoolne küsimus, me ei tea, mis on liialdus ja mis on reaalsus. mis oleks juhtunud, kui me oleksime antitsüklilist preemiat kasutanud Kreeka riigi võlakirjadel? kas see oleks olnud ettevaatusabinõu kindlustatutele, ma ei usu seda, nii et ma näen, et siin on teatud probleeme ja kui me soovime siin ka seda liialduse probleemi hõlmata ja mõistan ka seda, mida ütles Sharon eelmisel korral, see ei ole mitte ainult probleemiks tööstusele, vaid ka kindlustatutele. ja kui me soovime sellist lähenemist, siis ei ole õigeks vahendiks mitte preemia, vaid teatud puhver kui on tegemist ebastabiilsete finantsturgudega ja kui äh, konkreetsed juhud tekivad, siis peaks olema puhver, mõlemapoolne puhver, mitte ainult äh, teatud vahendid turgude meelitamiseks. olen nõus Burkhardiga, et äh, ei ole läbi viidud testimisi. kui meil on niivõrd kaugele ulatuvad meetmed ilma testimiseta, me ju alati siin nõuame teste ja praegu on äh, üllatav, et seda antud juhul ei nõuta. ja see ei ole sugugi äh, mingi nali, sest äh, olen nõus sellega, mida ütles Silvi, see on vägagi suure tähtsusega sektor ja kui me tuleme välja selliste oluliste meetmetega, siis me ei peaks äh, erihuvisid äh, silmas pidama, vaid äh, peaksime lähtuma laiemast huvist. olukorras, kus mitmed investorid seavad kahtluse alla ähm, seda, kas on võimalik seda võlga ka tagasi maksta. ja nüüd on meil tegemist selle preemiaga, kas äh, on need äh, äh, maksejõulisuse probleemid või muud probleemid, nii et me peaksime käituma vastutustundeliselt äh, ja püüdma seda sektorit võimalikult stabiilsena hoida. ja peaksime oma tööd võtma võimalikult äh, tõsiselt, milliseid meetmeid me kasutame. tahaksin äh, välja tuua ka selle, et rakendusmeetmetes on terve rida probleeme, kus äh, seopsi äh, nõuandeid pole arvesse võetud ja siin äh, on suur surve ka tööstuse esindajate poolt. artiklis sada viisteist räägitakse kolmekümne üheksast protsendist, kuid äh, Seops on välja pakkunud nelikümmend viis protsenti. ja samamoodi räägitakse ka strateegi-, strateegilisest osalusest äh, ja turgude ebastabiilsusest. siin samuti ei ole CEOPS-i nõuandeid arvesse võetud ja samuti ka oodatavate kasude ning omavahendite osas. siin on äh, probleeme, millele me ei saa lihtsalt vastata ei või jaa ja ma pöörduksin äh, kolleegide poole, et me viiksime läbi äh, nõuetekohase demokraatliku arutelu sel teemal, et me saaksime uuesti muudatusettepanekutega tegeleda, tegeleda, neid küsimusi ei saa lahendada, kui me ei saa esitada muudatusettepanekuid ja me ei saanud korralikult neid ettepanekuid varem esitada, sest me ei teadnud, millised need rakendussätted on. nii et jään ootama arutelu variraportööride kohtumisel ja arvestades praegust olukorda ja madalaid intressimääri, vähemalt mõningate kindlustajate jaoks äh, on äh, meie ees veel äh, palju tööd ja jään ootama põhjalikke arutelusid. samuti jään ootama ähm, muudatusettepanekuid reitinguagentuuride kohta ka siin on terve rida lahenduseta küsimusi. see, et, et ei äh, lähtutaks niivõrd reitinguagentuuride hinnangutest äh,? suur tänu. jah, suur tänu ja tahaksin tänada ka raportööri selle väga laiapõhjalise töö eest, mida ta on teinud selleks, et leida kompromiss äh, aga ma tahaksin tõstatada ühe väikese, aga siiski olulise küsimuse õigeaegse aruandluse kohta. see on ainukene muudatusettepanek, mille mina olen enda jaoks ära märkinud. mul on hea meel, et äh, Euroopa Keskpank nõustub mm, minu ähm, ettepanekutega ja ma arvan, et äh, see on väga hea uue aja märk meie koostöös, aga Burkhard, mulle teeb muret ja ma olen kindel, et me leiame kindlasti lahenduse. järgmine küsimus ma ei arva, et me saame esimese tasandi õigusaktile seada äh, lävendi, ma ei tea, kust see lävend pärit on ja äh, me peame vaatama selle mõju kindlasti ja huvist äh, küsisin ma õigusekspertide käest, et mis selle tasandi mõju oleks ja nad ütlesid et, et üheksakümmend üheksa protsenti tegelikult ei ole selli-, selle koha, reegli kohaselt aruandle kohustuslikud ettevõtted. ja seetõttu ma arvan, et me peame neid järelmeid äh, lähemalt äh, uurima. see kindlasti ei ole ju teie eesmärk, kui te selle ettepaneku tegite selles dokumendis. Äh, ja riske me kindlasti siin ei leia just sellise lävendi läbi. ma arvan, et see ka ei vähendaks koormisi väikeste ettevõtete jaoks, sellepärast et ähm, mm, Keskpank nõuab iga nelja kuu tagant statistilisi andmeid ja ma arvan, et äh, need nõudlused kattuksid siin. Äh, see kindlasti ad hoc nõuete arvu suurendaks siin ja ma arvan, et see kindlasti ei aitaks neid ettevõtteid ähm, aruandekohustusest kinni pidada ja seetõttu ma arvan, et me peame välja mõtlema siin lahenduse, me oleme küll teiega siin nõus, et meil ei ole kindlasti väikestele ettevõtetele lisakoormisi vaja seada ja ma arvan, et oluline on aidata seda probleemi lahendada, et oleks üldine kohustus äh, proportsionaalseid aruandekohustusest äh, rakendada. Äh, ma ei tea, kas seda peaks pakkuma näiteks äh, statistiliste andmete kogumist väikestele ettevõtetele tasuta või mõt-, mõelda välja mingisuguseid teisi meetmeid, kindlasti on vaja mingisugust lahendust sellele olukorraga, olukorrale ja ma arvan, et kui me lävendi seame, siis ehk te mm, oskate viidata sellele, kustkohast need konkreetsed lävendiarvud tulevad. ma arvan, et hea mõte ei oleks kindlasti lisada siia arve sisse, sellepärast et arvud konkreetset õigusaktides väga kaua vastu ei pea. me peame tulema siis selle juurde tagasi, et need lävendid läbi vaadata, aga kindlasti on vaja mingisuguseid meetmeid, et koormist väikestele ettevõtetele äh, vähendada, selle asemel, et lihtsalt rakendada mingisugune numbriline lävend Uh, thank you very much. I'd just like to suur tänu, tahaksin lihtsalt äh, lisada siinkohal mõningad kommentaarid, ma arvan, et äh, kindlasti on tingimused muutunud võrreldes selle ajaga, kui me Solvency kaks arutelusid pidasime, aga oluline on endiselt, et äh, me jätkaksime invest-, investorite poolt, investoritele suunatud lähenemisega Äh, küsime, mis äh, finantsturgude stabiilsusega äh, juhtub, kuidas tagada pensioneid ja nii edasi, nii et tasakaal kindlasti sõltub sellest, et meil oleks piisavalt teavet, et meil oleks läbipaistvust ja kindlasti aruand, liigset aruandekohustust ei tohiks olla, mm, järelevalveametid peaksid äh, läbipaistvuse huvides pääsema ligi informatsioonile. see on kindlasti äh, muutunud võr-, võrreldes Solvency kaks äh, olukorraga, eriti mis puudutab võlakirju ja riigivõlakirju, nii et ma ei näe ühtegi põhjust, miks me ei peaks võtma veel lisaaega, et arutada need asjad uuesti läbi, et kõik siia õigesti paika panna. olen Sveniga nõus, et kui vaadata äh, tsüklilisuse puhvreid, siis kindlasti ei ole need sümmeetriliselt, nad peaksid toimima kahe, kahesuunaliselt. me oleme näinud seda, et kindlustusfirmad ja pensionifondid võtavad headel aegadel koore, aga halbadel aegadel on vaja mm, Äh, kompenseerida puudujääke ja see tekitab probleeme, äh, kui turud kukuvad, äh, siis püsivalt sellised koormised kasvavad. ja kuna meil on ka riigivõlg Solvency kahes märgitud, siis ei ole see sama mm, riski hindamine nagu mm, pankade kapitali puhul. Äh, et delegeeritud aktide ja muude asjade kohta siin veel märkus teha, siis äh, ma pean väga pidevalt sellistesse mm, aruteludesse sekkuma. ma ei arva, et me oleme piisavalt läbi mõelnud ja ja tingimused on muutunud, mis puudutavad ajaraamistikke, mille me panime paika, mille jooksul tuleks need küsimused äh, lahendada. delegeeritud aktide puhul me arutasime, kui palju tehniliste standardite jaoks aega kulub, aga me ei mõelnud selle peale, äh, millised on tingimused äh, siis, kui uue direktiivi kõiki aspekte tuleb rakendada. kui me Äh, Omnibus ühe äh, kontekstis äh, mõtlesime väikestest direktiividest, kus on ainult väike osa muutusi, siis nüüd on olukord teine, sellepärast et nüüd on meil suur massiivne tekst ja ma arvan, et üks pluss üks ei ole kindlasti vastuvõetav parlamendi jaoks, me ei saa ennast seada olukorda, kus meil tuleb ähm, ettepanekud tagasi lükata lihtsalt ajapuuduse tõttu ja mina kindlasti ei ole nõus äh, äh, vastu võtma mingisuguseid ettepanekuid lihtsalt sellepärast, et meil pole aega olnud neid arutada. nii et mind ei huvita, kuidas me täpselt teeme seda, peaasi, et piisavalt aega selle jaoks on ja me saame siin äh, meetmeid rakendada mis annaks meile piisavalt aega, et see oleks praktiline. meie shall, kas peaks või võiks, nii nagu Sven siin viitas, me ütlesime shall siin, kui me teadsime, et meil on piiratud ajaraamistik ja me peame midagi lahendama, aga mm, võib sõna on kasutatud juhul, kui teatud suunistest, mida võib rakendada, mm, on välja toodud see ei tähenda tingimata, et need asjad ellu viiakse, aga selleks, et ajasurvele vastu pidada, siis on see sõnastus, see erisus seal välja toodud. ma arvan, et me ei pea ütlema, et meie shall sõnad tähendavad sama asja, me peame olema lihtsalt ettevaatlikud. kui me arvame, et mõningad sõnad võib tuleb asendada selleks, et asju paremini lahendada, siis, siis jah, tõepoolest see on vastuvõetav vabandust, saal on liiga lärmakas, ütleb juhataja ja kui te räägite liiga palju, siis läheb veelgi rohkem aega, enne kui me hääletama saame hakata. mis puudutab rakendusmeetmeid, Sven, siis me ei saa rakendusmeetmeid muuta, aga mehhanism on järgmine, me pakume välja, et need äh, muudatusettepanekud, mida meie tahaksime, äh, peaksid sisse minema ja kui need läbi ei lähe, siis me lükkame kogu ettepaneku tagasi. see on mehhanism, mida me oleme väga edukalt ka eelmise mandaadi ajal kasutada, kasutanud. kui te vaatate äh, MIFID-i rakendusmeetmeid, siis see töötas väga hästi seal nii et meil on võimalus läbi suruda äh, muudatusettepanekuid ilma neid esitamata rakendusmeetmete kohta, aga see ei tähenda, et Peter ei võiks ette panna dokumenti, kus oleks kirjas need muudatused, mida me tahaksime sisse panna. meil arutelu endiselt Omnibus kahe teemal toimub ja komisjonil on nüüd sõna. Thank you, thank you, madam chair for, for giving suur aitäh äh, mulle sõna andmast ja vastan äh, lühidalt mõningatele kommentaaridele, mida täna hommikul on siin juba esitatud. Sunshine klausli kohta minu arust on oluline see, et rakendusmeetmed äh, pandakse siia sisse paketina. loomulikult on vastupanu tööstuse poolt siin, sellepärast et Solvency kaks rakenduse ajaraamistikust eh, väga ei teata, oluline on see, et me jätkaksime eh, selle reformi tempoga, nii nagu ta on olnud, sellepärast et täna reaalselt eh, ei ole meetmeid, et kriisi ajal finantsturge, turgude üle järelevalvet teostada me oleme selle paketi pannud kokku sellisel moel, et erinevad olukorrad liikmesriikides oleks kaetud, liikmesriikides on erinevad äh, tooted ja me peame nendele äh, erinevalt ka lähenema, lähenema konkurentsi aspekt on loomulikult äh, meile muret tekitav ja seetõttu on oluline, et kui meil need meetmed on olemas, siis oleks piisav läbipaistvus ja te näete seda, et äh, rakendusmeetmetest, äh, mm, mis on ette pandud, me oleme silmas pidanud ka nendega läbipaistvuse aspekti. aruandluskohustus on ka oluline, Solvency kaks ei saa töötada, kui korralik aruandlus ei toimi, sellepärast et palju rohkem on kindlustusettevõtetele pandud ülesandeid ja seetõttu on järelevalveasetustel vaja äh, infot selle kohta, et turge jälgida. seetõttu liikmesriikide võimalus teatud informatsiooni nõudeid esitada ei hakka tööle ilmselt. ma arvan, et parem on leida äh, lahendusi mm, nii, et avaldatakse info, mis on tõepoolest vajalik ja ka järelevalveasutusele see info edastatakse äh, proua juhataja, nii nagu ma meie töötoas rakendusmeetmete teemal ütlesin, Solvency ka kahes äh, on juba äh, jooksvatesse turuhindadesse ümberarvestamise põhimõte, nii et äh, mõningal moel me juba võtame turu mõjusid arvesse Äh, põhjenduspunktide osas küsiti, et miks äh, neid ei esitatud. komisjon on teadlik selles, et, et see on rakendusmeetmete esialgne versioon, see ei ole äh, rakendusmeetmete pakett, mis on heaks kiidetud ja seetõttu äh, põhirakendussätted ähm, ei ole siin välja jagatud ei liikmesriikidele ega kellelegi teisele, nii et ähm, tegemist on endiselt tööversiooniga. peamised rakendusmeetmed, äh, proua koosoleku juhataja, ma olen teiega nõus, et kui raamdirektiiv vastu võeti, siis eristati sõnade shall ja may vahel siin ja ainukene meede, mille me oleme ette valmistanud, äh, tegeleb ekvivalentsusega äh, me saime aru, et süsteem ei tööta, kui me ei ole selgitanud, kuidas see ekvivalents töötab korralikult. Äh, vastutsüklilisuse preemiatega on täna juba mm, puhvrid tööstuses äh, seatud, palju on loomulikult peidetud reserve ja üks eesmärk Solvency kaks puhul oligi äh, teha selgeks, milline konkreetse kindlustusettevõtte olukord on. aga stressiolukorras, mida tuleb ka korralikult defineerida äh,, Äh, on vastutsüklilisuse meetmed äh, kunstliku turu volatiilsuse takistajaks. ja see on ka dokumendis kirjas. Matching preemiumid, äh, mille kohta küsiti, see on süsteem, mis rakendub ainult väga konkreetsetes olukordades, kus kindlustusettevõte jälgib varasid ja kui preemium Äh, on negatiivne headel aegadel, siis on ta positiivne halbadel, ka, ka sellisteks olukordadeks on ette nähtud valem. see on siis, äh, proua äh, juhataja, minu reaktsioon kommentaaridele. suur aitäh ja Burkhardt, palun. <clears throat> suur tänu, proua juhataja, pean ajast kinni, ma tean, et hääletamine algab, olen väga kiire, püüan väga kiiresti oma märkused teha. Äh, paar asja, mida kolleegid ütlesid, Peter Skinner kõigepealt äh, ütles, et tema arust matching äh, premium on väga oluline, see tõepoolest võib ka nii olla, ma ei öelnud, mikspärast ma olen skeptiline selles suhtes, ma arvan, et meil peab olema üleüldine visioon, mis üldse preemiume mm, puudutab VKE-de küsimus, jah, väga selgelt äh, tuleb neid äh, hästi äh, kohelda. Silvi Kula esitas küsimuse konkurentsi olukorra kohta, mm, mis preemiaid puudutab, tõepoolest nii on, silmas tuleb seda pidada. oluline on, et me saame Äh, kindlustusettevõtetele äh, ühtse mm, algus, stardipositsiooni, sada kolmkümmend kaheksa artikkel, äh, küsimus oli ka selle kohta, me oleme seda õiguslikust aspektist analüüsinud, aga võime ilmselt kahepoolselt seda veel arutada. samuti küsiti selle kohta, Äh, olen äh, Sveni äh, kommentaari koht-, üle väga tänulik rakendusmeetmete kohta, need tuleb väga hoolikalt üle vaadata, aga ma arvan, et kõik meist on sellega juba mitmeid päevi tegelenud, loomulikult on nelisada lehekülge terve dokument on väga suureks kasvanud ja seetõttu on väga oluline, et, et me oma ajagraafikust kinni peaksime ja jõuaksime tööga lõpule ja täna pärastlõunal ilmselt kuna variraportööridel on, on ähm, kohtumine, siis saame nende asjade juurde tagasi tulla. Sven rääkis ka põhjenduspunktidest ja küsis, miks me ei ole neid veel saanud, see on väga hea küsimus. Äh, viimase nädala jooksul äh, olen ma olnud äh, komisjoni liikmena mm, küsinud seda ka ähm, ja selle küsimuse esitanud ka volinik Michel Barnier'le enne, kui me selle raporti teksti paika paneme, peame me ka põhjenduspunktid kindlasti saama komisjonilt. Need küsimused, mille kolleegid on esitanud, on, need on arvesse võetud ja ilmselt jõuame ka mingitele lahendustele Äh, mul on olnud äh, mitmeid äh, tegelikult arutelusid kolleegidega, kus täpselt need lävendid ja konkreetsed summad on ka jutuks olnud, aga ma arvan, et hea tahtmise juures ei ole see kindlasti ületamatu probleem, need asjad selgeks rääkida. nüüd proua juhataja, mis proovid, mis, mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis ma olen nõus, et me peaksime tõepoolest võtma endale piisavalt aega selleks, et kõiki neid asju õiglaselt kohelda ja ärgem unustagem, mis on meie lõppeesmärk kogu selle raportiga. Äh, nimelt on mitmed kolleegid maininud siin ka tasakaalu äh, ja selle, selle vajalikkus on kindlasti kõigile selge, nii et põhilised asjad on nüüd äh, räägitud. suur aitäh kõigile kolleegidele hea ähm, diskussiooni ja huvitavate ettepanekute eest. ma ootan tänast pärastlõunat, kell mm, viis on meil variraportööridega kohtumine ja ma arvan, et paljudele meie hulgast on see olnud väga hea päev, aitäh uh,! suur aitäh, hääletame üheksateistkümnendal, kahekümnendal detsembril komisjonis selle üle, selleks et see läheks siis veebruaris täiskogule. me oleme veidi ajast üle läinud, sest et alustasime koosolekut hilja, sest et pidime mõningad parlamendisaadikud ära ootama, et nad voliniku äh, saabumise aeg siin ka kohal oleks, aga nüüd üritame selle aja taha tõsa ja lähme siis nüüd edasi viienda päevakorrapunkti juurde. tegemist on Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruande hääletamisega ja ma loodan, et äh, kõik olete valmis. kas kõigil on hääletuskaardid juba masinasse pandud? selge, sel juhul tahaksin siis äh, proovida katsetada hääletust. kaks sotsiaaldemokraatide kaarti on puudu. kas neil kaarte ei ole? hääletada või vajutage siis sinna nupule, palun kolmkümmend üheksa hääletuskaarti on masinas, nii et äh, kaks äh, sotsi on puudu. kas siin on mingeid probleeme? kaksteist ei ole siis nupule vajutanud nüüd on meil liiga üks äh, ALDE liige üle. see on siis lihtne, ma siis lihtsalt ei hääleta. siis ongi mu elu kergem. nüüd keegi on kaardi masinasse pannud, aga ikka ei ole hääletanud. äkki siis viga on masinas, mitte näpus kas see olid sina? ahah alustame siis nüüd. nii et kahel sotsiaaldemokraadil ei ole siis kaarti. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nüüd IMCO neli, mis on järgmine hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vist heaks kiidetud IMCO viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. IMCO kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, palun, IMCO kolmeteistkümne. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud IMCO neli läks ka läbi. tahate seda üle kontrollida? no kontrollime siis. nii et kontrollime IMCO nelja, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on heaks kiidetud kakskümmend seitse poolt, üksteist vastu, nii et äh, selgelt äh, läks see läbi. nüüd edasi kompromiss B kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, esimene pool heaks kiidetud, teine pool e poolt, vastu, erapooletuid. see on ka heaks kiidetud, nüüd lähme edasi IMCO kahe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd kompromiss C kaheksas osas. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viis osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuues osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsmes osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksas osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud aga hoiatan teid, et need päevad on nüüd läbi, kui kaheksas osas hääletame me muudatusettepanekut. nüüd kom-, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime siis üle, juhul kui inimesed tõstsid valel ajal kätt. kas kõik on hääletanud, hääletus on siis lõppenud see on heaks kiidetud kakskümmend kaks poolt ja kaheksateist vastu. nüüd kompromiss D kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd edasi kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaks, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, F kolmes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. IMCO kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number nelikümmend poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend üks kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss G, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number kolmteist poolt, lõige kolmteist, vabandust, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige neliteist, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, sest et see ei ole päris selge, kes on poolt, kes on erapooletu kas nüüd kõik on jõudnud hääletada? hääletus on seega lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. IMCO kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime selle üle. IMCO kaheksa kas kõik on jõudnud hääletada, hääletus on siis lõppenud, see on tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime selle ka üle, number viiskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. lisa, kaks lisahäält sotsiaaldemokraatidelt, kakskümmend üks siis vastu ja kakskümmend poolt, nii et see on tagasi lükatud. IMCO neliteist. sotsiaaldemokraadid hääletasid poolt. nii et see lisab siis sinna plussile. kakskümmend kaks, üheksateist siis. sel juhul langeb siis IMCO neliteist ära ja ma ei tea, palju siin sotsiaaldemokraate kohal on, ma ei ole seda ka üle kontrollinud. palun hääletuskaardid siiski kaasa võtta järgmisel korral. viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend poolt. vastu. erapooletuid, see on vist tagasi lükatud, aga kontrolliksime selle ka üle. number kuuskümmend siis. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus läbi. tagasi lükatud. tagasi lükatud. nii, kompromiss I poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kahes osas number kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. number kuuskümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. see on vist heaks kiidetud, kontrolliksime siiski üle, number kuuekümne kuue kas kõik on jõudnud hääletada, siis on hääletus ka lõppenud. see on heaks kiidetud. IMCO kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, IMCO kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletuid, see on vist heaks kiidetud, aga kontrollime üle, palun, number seitsekümmend kolm. nüüd on siin üks hääletuskaart kohal, kas kõik on jõudnud hääletada, hääletus on siis lõppenud. see on heaks kiidetud. IMCO üheksa poolt, vastu. IMCO üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, IMCO üksteist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime selle üle. sest et mõned käed olid puudu mõningatest fraktsioonidest, nüüd kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud ja see langeb või see on tagasi lükatud, sotsialistid töötasid poolt ja siis sel juhul läheb ikkagi läbi. seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, TRAN üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, TRAN kolm poolt, vastu, erapooletuid, vabandust, TRAN kolm tagasi lükatud, TRAN neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, TRAN viis e-, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, tran kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, tran seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, tran kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. see ei ole selge, sest et ma ei saa aru, mis pidi mõned siin hääletavad, kontrollime siis üle kui mõned fraktsioonid üldse käsi ei tõsta, siis me ei, ju ei teagi. see on tagasi lükatud. TRAN üheksa, esimene osa poolt. TRAN üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, TRAN kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, TRAN üksteist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, Tran kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, Tran kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, Tran neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, Tran viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, Tran kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, Tran seitseteist poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, tran kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, tran üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, tran kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, tran kakskümmend üks, esimene kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletuid. kontrollime üle teise osa, see oli vist ka heaks kiidetud. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletus on siis lõppenud ja see on tagasi lükatud isegi ühe lisa sotsiaaldemokraadiga. Tran kakskümmend kaks, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine osa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. transport kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromissi Ott poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, lõige üheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number neli poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõik-, number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kom-, äh, originaaltekstis üks kuni kolm poolt, vastu, erapooletuid, kompromiss K poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd neli kuni kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud ja nüüd üksteist kuni üheksateist äh, originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid Eh, elektrooniline hääletus nüüd tekst eh, muudetud kujul. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, vabandust, nelikümmend poolt, kaks vastu ja mitte ühtegi erapooletut. palju õnne raportöörile! Really to... kas raportöör päriselt eh, tahab tõesti sõna? suur tänu proua esimees, suur aitäh ka väga laia toetuse eest, see kõik oli tänu variraportööridele, tahaksin siiski tuua välja ühe punkti. siin me koondasime kõik oma tugevad küljed, kuid paraku me ei saanud siia kõiki muudatusettepanekuid sisse võtta, kõiki ideid me sisse ei saanud võtta, see ei tähenda, et need ideed äh, ei oleks head ja et ei oleks väärtuslikud, lihtsalt meil ei oleks võimalik olnud saada neile piisavat toetust, aitäh. Uh, I am very sorry, I was being briefed. vabandan, ma äh, ei kuulnud, mida sa nüüd ütlesid, aga küllap keegi siis äh, annab mulle sellest teada, seda ikka juhtub. nüüd on meil lisahääletus, mis puudutab äh, tulemustabelit, hääletame esimese seitsme küsimuse üle plokina, kas nii sobib, jah, suuline küsimus, esimese seitse küsimust poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud ja küsimus number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kas nüüd saaksime elektrooniliselt siis hääletada teksti üle esimese seitsme küsimuse üle, kas kõik on hääletanud, hääletage ikka nüüd edasi, vajutage ikka nupule. kas kõik on hääletanud, siis hääletus on nüüd lõppenud. ära nüüd siis võta oma kaarti välja. mõned inimesed tõmbasid kaardi välja enne, kui meil tulemused käes olid, nüüd pange kaardidega sisse tagasi, nüüd on hääletus läbi. kolmkümmend üheksa poolt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 those who are not staying, please uh, leave. Need, uh, kes uh, ei jää edasi, siis palun lahkuge ruumist uh, vaikselt, et saaksime edasi minna kuuenda päevakorrapunktiga. see puudutab euromüntide emiteerimist, muudatusettepanekute läbivaatamine ja annaksin Hans-Peter Martinile sõna aitäh, proua esinaine. ma teen lühidalt, varsti jõuab kätte lõunapaus. aitäh nende muudatusettepanekute eest, mis on esitatud. meil on Ungari kolleegi muudatusettepanek neliteist see puudutab seda, et äh, see puudutab religioosseid sümboleid. ja minu arust see juba sisaldub praegu välja pakutud muudatusettepanekutes. et need äh, kujutised ei tohi olla veendumusi solvavad või halvustavad ja võime sinna lisada siis ka äh, religioossed põhjused. teisi muudatusettepanekuid kolleegidelt toetaksin, nendega ei ole probleeme. ja vastavalt kontaktidele komisjoni esindajatega ja uue info valguses valmistaksin ette veel mõned muudatusettepanekud me püüame tagada, et Euroopa Parlamendil tõepoolest on ka oma roll mängida eh, nende müntide disainis. ja võib-olla saaksime siis vastutavas komisjonis eh, ka sellise vastava koosoleku korraldada. võib-olla proua Poos saaks sellega tegeleda, kes saaks eh, siis kaaluda, millised peaksid olema need äh, ajaloolised äh, sündmused, äh, mis peaksid kajastuma. nii et kindlasti võiksime oma esinduse siis talle anda, esindamise. nüüd aga äh, ajakava, mis puudutab mälestis äh,, mälestusmünte, see muudatusettepanek seda ma samuti toetan. ja veel üks äh, vägagi mõistlik ettepanek, et me ei peaks siin ainult rääkida tava- või käibemüntidest, vaid ka meene- ja mälestusmüntidest, ka need peaksid olema siin kaetud. kui äh, me püüame tagada selle, et tegemist ei oleks solvava või halvustava kujundusega. neljandaks need raportid, mida me oleme arutanud, nende puhul on huvipakkuv see, et äh, räägitakse siin ka ühe ja kahe euroste paberrahade sissetoomisest, pigem see puudutab muidugi, see otsus on nõukogu ja keskpanga otsus, kuid võib-olla ka komisjon sooviks selle teemaga tegeleda. parlamendi õigustalituselt on meil ka vastav ots-, äh, arvamus olemas ja see ei ole mitte muudatusettepanek, vaid ma leian, et see põhimõte, et me peaksime kaaluma, kas võtta kasutusele paberrahasid ühe-kahe euroseid ja parlament võiks sellega samuti tegeleda, see kindlasti elavdaks meie arutelu. Uh, nii et äh, praegu äh, arutame kuuendat ja seitsmendat päevakorrapunkti koos. Jean-Paul, kas sa soovid äh, sõna? aitäh, proua esinaine. tahaksin kõigepealt tänada Hans Peeterit nende kahe raporti eest, mis ei ole küll nii mahukad kuid äh, samas nad äh, puudutavad äh, kõiki eurooplasi, vähemalt kõiki neid riike, kus euro kasutusel on. ja kordaksin, nii nagu ütlesin ka eelmisel korral, et mina olen alati toetanud seda, et meil peaks olema ka üheeurone paberraha. me oleme kuulnud seda, mida on öelnud Keskpank selle kulude kohta ja kulumise kohta, kuid äh, minu arust see oleks vägagi sümboolse tähendusega samm, aitäh. Why can't we tip in euros instead of dollars uh,? Yes. siis, äh, et äh, Ivari Padar, palun. saada huvitavate ettepanekute eest ja võtan kommenteerida kolme ettepanekut et kõigepealt ühe ja kahe euroste rahade emiteerimine, et nüüd äh, äh, sotsialistide ja demokraatide variraportöörina seda ettepanekut ma kahjuks ei toeta. esiteks äh, põhjusel, mida siin varemgi on mainitud, et antud raport puudutab euromüntide emiteerimist ning seega pole see lihtsalt õige koht. noh, diskussiooni pidada on alati õige koht muidugi selles teiseks ja sisuliselt ei näe ma ka ühe ja kahe eurolist rahatähtede emiteerimisel reaalset vajadust ega ega kasu nüüd euroopa parlamendi kaasatusest ma ei leia et euroopa parlament peab olema kaasatud müntide kujundusse või selle kooskõlastamisse et jätkem see endiselt siiski liikmesriikide korraldada seega mainitud kahel teemal tehtud ettepanekuid ma ei toeta küll aga toetan kolleeg tremosa i pastelsi üleskutset tegemaks mõjuanalüüsi ühe ja kahe eurosendiste ringluse ja emiteerimise kohta, et see oleks küll teema, mida, mis vajaks täiendavat arutamist. tänan väga tähele, tähelepanekute eest. Thank you, Sophie. Thank you, Chair. Um, yes, I've, I've looked at the report aitäh, olen äh, tutvunud äh, härra Martini ettepanekutega suure huviga ja äh, ühe-kahe euro paber, paberrahad. ma ei tea, kas tõepoolest oleks mõistlik need sisse tuua härra Tremosa ettepanekusse, kes räägib euro sentidest, ühe-kahe sendiste müntide teemast ja nüüd rääkida ühe-kahe euro paberrahadest, see on mingi üldisem arutelu. nüüd aga disain või kujundus. nii raportööri seisukoht kui ka mõned muudatusettepanekud, mulle tundub, et sellest võib saada Äh, konfliktne teema. kui me räägime ühisrahast, siis see peaks olema midagi, mis meid ühendab, mitte midagi, mis ähm, ähm, meie vahel erisusi tekitab. ja see ei tohiks muuta mingiks äh, rahvuslikuks või natsionalistlikuks teemaks või, äh, või usuteemaks. nii et see ühisraha peaks meid enam kokku hoidma panema, me ei peaks siin äh, hakkama arutama seda, millised sümbolid võiksid kedagi solvata, äh, teisi rahvusi või teisi usundeid. nii et äh, me ei saa siin äh, me võime küll oma seisukohad välja kujundada, kuid tegelikult riikide valitsused peavad need otsused langetama, et kujundused oleksid kõigile vastuvõetavad. tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi ja seetõttu annaksin sõna uuesti raportööril, Hans-Peter, palun. Kommentare. aitäh nende märkuste eest. ühe ja kahe eurosed paberrahad. minu muudatusettepanekutes me kutsusime üles arutama seda teemat. nii et mulle tundub, et pigem tehnilistel põhjustel sotsiaaldemokraadid siis nii-öelda blokeeriksid arutelu sel teemal. ja me ei saaks äh, häälteenamust siin. ma olen äh, seda varemgi maininud, äh, kuid ma kordaksin, et arvestades meie mainet selles finantskriisi olukorras kodanike silmis, me peaksime selliseid teemasid arutama. kuid ma loodan, et me saaksime ena-, häälteenamuse vähemalt selle arutelu algatamiseks. kuid mis selle tulemuseks on, see on juba teine küsimus. kuid loodan, et te saate veidigi meie suunas, meile, meile vastu tulla selles küsimuses. nüüd äh, me peaksime kindlasti hindama seda kuidas me nende teemadega tegeleme, nii nagu me räägime ka paberrahadest, nüüd need äh, ühe-kahe sendise, selliste äh, müntide küsimus. Saksamaal on äh, palju inimesi, kes siiski sooviksid veel neid sente kasutada ja nüüd need teised küsimused, mis te tõstatasite, oleks kahetsusväärne, kui muudatusettepanekuid mõistetakse nii, nagu teie neid tõlgendasite. minu mõtteks oli see, et meil ei peaks olema solvavaid ja haavavaid kujundusi müntidel või siis mingeid religioosseid sümboleid, mis äh, Ähm, tekitaksid äh, lõhesid inimeste vahel. nii et äh, mina leian, et see on Euroopa Liidu pädevuses vaadata, et ei kasutataks antisemiitseid äh, sümboleid kuid muidugi äh, olen ma subsidiaarsuse pooldaja, ma ei taha kindlasti hakata, hakata riikide mm, otsustusõigust õõnestama. võib-olla ma oleksin pidanud seda selgemalt välja tooma, kuid pigem on äh, tõepoolest eesmärgiks inimesi ühendada, mitte lähtuda rahvuslikest huvidest. Thank you very much um,, we are now aitäh, nüüd äh, kahekümne üheksandal novembril me kavatseme hääletada ja siis äh, plenaaril tuleb see hääletusele järgmise aasta no äh, veebruaris. Need olid siis äh, kuues ja seitsmes päevakord, sellega on meie hommikune päevakord ammendatud. kell kolm on meil arvamuste vahetus volinikuga ja kella viieks lõpetame. nii et sellega oleme veidi aega võitnud ja loodan, et siis vahepeal toimuvad erinevad vari kohtumised ja kohtumiseni pärastlõunal.